Meine Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad. lugupeetud kolleegid. ma palun kõigil istet võtta. ja tervitan teid meie tänasel kuulamisel kuulame voliniku kandidaati, kellest peaks saama siis äh, naab-, Euroopa naabruspoliitika liit, laienemist läbirääkimiste volinik, tervitan teid, Johannes Haan. siin tegemist ei ole teie jaoks es-, esimese korraga, kuna te olete juba olnud äh, regionaalvolinik ja osa sellest tööst, nagu näiteks äh, nõrgemate piirkondade ülesehitamine on äh, sama asi, millega peaksite te tegelema ka naabruspoliitika volinikuna. on ka mõningad tehnilised äh, selgitused. volinikukandidaadil on võimalik kõigepealt äh, pidada meile viieteistminutiline kõne ja lõpuks jääb talle ka viis kuni seitse minutit lõppsõnavõtuks ja igal äh, parlamendiliikmel siin on võimalus esitada äh, üheminutiline küsimus, kandidaadil on poolteist minutit aega vastamiseks ja kui on soovi, siis on võimalik esitada pooleminutiline lisaküsimus ja sellele vastata veel minuti jooksul. koordinaatoritel on veidi paremad tingimused vastavalt meie kokkuleppele meil ei ole aega mitte kolm minutit äh, küsimuse ja vastuste jaoks, vaid äh, neli minutit. ja kuna me oleme kõik viisakad inimesed, siis Bernd Lange, INTA komisjoni esimees, äh, saab samasuguse kohtlemise osaliseks, tema andis mulle eile äh, neli äh,, kolm minutit, aga meie oleme siin suuremeelsemad. siiski see päris nii ei olnud, sellepärast et ma sain ka lisaküsimuse esitada ning pärast koordinaatoreid äh, ja meie allkomisjonide esimehi äh, saan ma ka esitada ühe küsimuse. ja me oleme asjad korraldanud nii, et fraktsioonid äh, on jaotatud siin äh, jaotanud oma liikmed gruppidesse ja ja väiksemad fraktsioonid saavad ka äh, vahepeal juba sõna, mitte alles ürituse lõpus. eile jälgisin ka kuulamisi ja ma pean ütlema, et ma katkestan teid väga karmilt, kui te kõneajast üle lähete, sellepärast et muidu me ei saa hakkama neljakümne viie küsimuse küsimusega. kui me rütmist välja langeme, siis äh, on asi väga halb nende kolleegide jaoks, kes on lõpus ja see on halb kogu kuulamise jaoks ning seetõttu palun ma sekretäriaadil alati aeg käima panna ja kui aeg on läbi, siis ongi läbi. nii et see tavaline trikk, mida me kõik oleme harjunud kasutama va, vabandage, härra esimees, mul on veel üks viimane öö, märkus ja siis räägime veel mitu minutit edasi, seda täna kasutada ei saa. nii et palun mõistvat suhtumist et äh, täna me peame tõesti väga ranged olema. ma arvan, et äh, härra Haani äh, portfell on väga oluline, kui me vaatame arenguid idapartnerlusega, siis tegemist on meie Euroopa naabritega ja tegemist on väga poliitilise, poliitiliselt tähtsa üritusega ning meie lõunanaabrid on äh, Euroopa naabrid ja olukord seal ei ole kui, mingil määral parem, vaid äh, kohati väga dramaatiline ning äh, härra Haan saab olema lai-, naabruspoliitika volinik väga dramaatilisel ajal. olukord on ka selline, et, et Junckeri komisjon vastavalt härra Junckeri ütlustele on, saab olema teistsugune, kui töö saab olema teistsugune ja härra Juncker on öelnud, et äh, järgneva viie aasta jooksul läbirääkimisi äh, ühe, liitumisläbirääkimised lõpuni ei jõua, aga see peab ikkagi tähendama seda, et meie oma kohustusi Lääne-Balkani riikide suhtes peame täitma. me ei ja see käib ka Türgi kohta ja Türgi läbirääkimiste mandaadi kohta, milles on ju kirjas, et läbirääkimiste lõppeesmärgiks on liitumine e, ja liikmestaatus. nii et me peaksime võtma arvesse, et tegemist on avatud protsessiga ja me anname, palun teile võimaluse oma seisukohti selgitada, et me saaksime edukalt äh, arutelu pidada. Teil on sõna, härra Haan. aitäh, härra esimees, lugupeetud äh, komisjoni liikmed äh, siin saalis ja väljaspool seda saali. mul on väga hea meel tutvustada teile täna oma nägemust nendest mõlemast olulisest Ehm, poliitikast, mis on minu portfellis Euroopa naabruspoliitika ja Euroopa Liidu laienemisläbirääkimised, mul on äh, hea meel teiega, teha teiega koostööd nendes olulistes küsimustes. Äh, teie seisukohad on väga olulised äh, minu tulevase rolli kujundamisel. Euroopa Liit Äh, ise sai alguse rahuprojektina äh, läbi äh, piirkondliku lõimumise ja nii laienemispoliitika kui naabruspoliitika on selle suurepärase projekti edasiarendused ning me teame, et umbes kaks aastat tagasi saime me, sai Euroopa Liit Nobeli rahupreemia ma tahan äh, Euroopa Liidu profiili mõlemas poliitikavaldkonnas äh, teravamaks muuta, Euroopa Liit peab kohapeal olema nähtavam ja koha, rohkem kohal, selleks et esindada meie oma huve ning olla partner meie naaberriikide jaoks. Euroopa Liit peab oma eesmärgid väga selgepilguliselt paika panema, olema enesekindel, äh, mängides oma rolli naabruses ning äh, peab väga selgelt ka äh, oma tööd kodanikele selgitama ning tege-, tegema selgitustööd välismaal selline on minu arvates minu missioon. ma näen ette tiheda koostööga Euroopa Parlamendi ning kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendiga. daamid ja härrad, alustuseks laienemisest. tulevane komisjoni president Juncker on öelnud, et edasist uusi riike ei liitu järgmise viie aasta jooksul, sest nüüd on aeg konsolideerida äh, praegust kahekümne kaheksa liikmelist liitu ning tõenäoliselt ükski tulevane partner pole viie aasta jooksul ka valmis. see aga ei tähenda, et meie tegevus peatuks, otse vastupidi. minu roll saab olema see, et ma aitan soovivatel liit- äh,, liituda soovivatel riit- äh,, riikidel äh, ette valmistada liitumist kogemused on näidanud, et uusi liikmeid on vaja põhjalikult äh, ette valmistada, et nad suudaksid oma kohustusi täita. minu jaoks on kolm peamist äh, teemat. kõigepealt õigusriik ja põhiõigused, teiseks majandus ning kolmandaks korralikult toimiv demokraatia. Need kolm koos äh, on olulised koos vajaliku haldussuutlikkusega. Need on kriitilise tähtsusega teemad ning läbirääkimistel saab minu leitmotiiviks olema kvaliteet, mitte kiirus. oma mandaadi alguses tulema välja ettepanekutega, kuidas me paremini neid prioriteete saame toetada. justiits- ja äh, õigusküsimustes töötan ma esimese asepresidendiga, äh, õigusvolinikuga, tarbija ja äh, soolise võrdõiguslikkuse ning rände ja siseasjade volinikuga üheskoos. me töötame selle nimel, et võidelda organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni eh, vastu haldusreformi toetuseks ning kohtusüsteemi sõltumatuse tagamiseks. sama kehtib eh, põhiõiguste puhul. diskrimineerimist ei tohi eksisteerida riikides, kes soovivad liituda Euroopa Liiduga. teine kriitilise tähtsusega teema, majandus ja meie jõupingutused majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel. ma tahaksin öö, värske pilguga üle vaatada majanduskriteeriumid liitumise puhul. õppigem Euroopa poolaastast ning tagagem, et meie laienemise kriteeriumid tõesti aitavad meie partneritel saavutada neid standardeid, mida neil on vaja selleks, et liituda Euroopa Liiduga ning saavutada jõukus. on vaja struktuurseid reforme, et saavutada edu ja, ja jätkusuutlikkus ning tuua jõukus inimestele. regionaalpoliitika reformidest põhjal soovin ma õhutada ka partneritel läbi viima konkurentsi tõhustavaid reforme ka nendes sektorites. avalikkuse toetuse saavutamiseks on meil vaja Äh, tööle saada liitumiseelse abi instrument ning töötada ka rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega koos, et saavutada nähtavamaid tulemusi. kolmas kriitiline teema on tõeline ja sügav demokraatia. Teie koda ning rahvusparlamendid panustavad ka reformiprotsessi laienemisriikides. protsess liigub Äh, õiglastest valimistest kuni tõeliselt sõltumatu meedia ja läbipaistva valitsuseni. ma ootan teie toetust ka siin. kavatsen toet-, töötada tihedalt koos ka ähm, kodanikuühiskonna esindajatega. ma ütlesin, et me ei soovi oma tööd peatada, pigem äh, soovime töötada veel tihedamalt koos oma partneritega. meil on vaja edendada regionaalset koostööd ning aidata lahendada kahepoolseid probleeme. meie partnerid ei saa Euroopa teel kaugemale jõuda, kui nad ei suuda ületada oma mineviku koormat. ma kavatsen pingutada selle nimel, et stabiliseerida tervet regiooni, eriti soovin süvendada dialoogi Belgradi ja Pristina vahel. Lääne-Balkani riigid peavad olema palju paremini ühendatud nii omavahel kui Euroopa Liiduga see äh, regioon ei tohiks olla valge laik kaardil, kui me räägime maanteedest, raudteedest või energia, energiavõrkudest. see on meie kõikide huvides, et transpordi ja energia infrastruktuur Lääne-Balkanil oleks kooskõlas TEN-T ja TEN-E võrgustikega. seeläbi saame me äh, leevendada piiriüleseid pingeid regionaalpoliitika volinikuna saadud kogemusi kavatsen kasutada ka selleks, et tagada, et investeeringud oleks tõhusad, hästi juhitud ja sihtotstarbelised. samuti kavatsen ma edendada koostööd makroregioonide vahel Euroopa Liidu sees. näiteks soovin ma muuta ajude äravoolu ajude ringluseks läbi liikuvust soosivate programmide peale selle peab Euroopa Liit olema ka Türgi reformide ankruks ning äh, mootoriks. ma soovin ka kaasajastada tolliliitu, sinna peaks kuuluma ka teenused, hanked ning põllumajandustooted. meil on palju ühiseid huvisid, kuid liitumisläbirääkimised saavad edasi minna ainult siis, kui Türgi liidrid tõesti pühenduvad öö, äh, täielikult öö, äh, universaalsete õiguste ning reformide kaitsele. daamid ja härrad, kui naabruspoliitika loodi kümme aastat tagasi, siis kes oleks võinud ette näha äh, seda ebastabiilsust, mida me oleme näinud nii lõuna kui idapiiride taga? laienemine ei puuduta enam ainult demokraatia ja jõukuse kasvu. see puudutab meie enda turvalisust, meie väärtuste kaitset ning huvide edendamist ja seda praegu kohe. minu peamine, esimene prioriteet on anda parim selleks, et lahendada kriis Ukrainas. meie üldine eesmärk peab olema saavutada selline lahendus, mis võtab arvesse Ukraina territoriaalset puutumatust, sõltumatust, iseseisvust ning samuti ka rahvusvahelist õigust. me peame toetama Ukraina inimeste ja Ukraina riigi õigust võtta vastu ise oma otsuseid. Euroopa Liidu ja Ukraina assotsiatsiooni eh, lepingu sõlmimine ning teie kojapoolne ratifitseerimine olid teetähised, mis läbi me saame luua eh, tugevama poliitilise ja majandussideme Ukrainaga ning saame tuua suuremat stabiilsust ja jõukust terve Euroopa mandrile Euroopa naabruspoliitika on äh, raamistik, mis läbi me saame kaasata rohkem nii lõuna kui idariike, aga me peame äh, reageerima kiirelt ka muutuvatele tingimustele. president Juncker palus, et ma tuleksin välja uute soovitustega juba esimese ametiaasta jooksul. ma soovin teiega ka selles protsessis konsulteerida, aga paar asja on juba selged. kõigepealt me peame kasutama diferentseeritud lähenemist iga riigi puhul eraldi. teiseks, naabruspoliitika peab olema paindlikum ning võimaldama meil kiiremini reageerida, kui meie partnerid meid vajavad. kolmandaks, me peame tagama, et meil on õiged vahendid koostööks kõigis võtmevaldkondades, nii energia, kaubanduse kui rände puhul. ja neljandaks, me peame tugevdama Äh, seda omanikutunnet äh, suhetes naabritega, meil on vaja tugevamat kodanikuühiskonna osalust, kaasa arvatud ettevõtjate osalust. ma tahaksin rõhutada järgmist. kui meie partnerid viivad läbi oma reformid, tugevdavad oma riigi valitsemist, peab ka Euroopa Liit täitma oma kohustused. kui meie partnerid ei täida oma kohustusi, peab meil olema selgem strateegia, et kaitsta oma huvisid, säilitada oma mõjuvõim, samal ajal kui me jääme kindlaks oma põhimõtetele. idas on idapartnerlus hea raamistik selleks, et kohaneda uute arengutega. ma olen pühendunud sellele, et tagada, et Ukraina, Gruusia ja Moldova saaks meilt piisavalt toetust selleks, et läbi viia oma demokratiseerimise protsess ning vajalikud poliitilised ja majandusreformid. komisjoni Ukraina toetusrühm mängib võtmerolli Äh, ka Ukraina, Ida-Ukraina rekonstruktsiooni äh, toetamisel. soovin tugevdada koostööd ka Armeenia ja Aserbaidžaaniga ning äh, samuti soovime tihedamalt töötada koos Valgevenega. samuti toetan ma Frederica Mo-, Mogherinit Euroopa Liidu rolli suurendamises ning külmunud konfliktide lahendamises idanaabruses. daamid ja härrad soovin edendada ka meie dialoogi Venemaaga. Venemaa ei tohiks alahinnata Euroopa Liidu pühendumust oma põhimõtetele kindlaks jääda, aga nad peaksid ka mõistma, et meie naabruspoliitika ja idapartnerlus ei tule Venemaa arvelt. ja nüüd lõunapiirkond. kui ma rääkisin siin diferentseerimispõhimõttest, siis pidasin ma silmas ka neid partnereid, mis viivad läbi põhjalikke reformi, näiteks äh, Tuneesia ja Maroko. meil on vaja aidata neid partnereid äh, tõestamaks, et äh, demokraatlik dialoog ja reformid toovad kaasa rahu ja jõukuse. Süüria puhul on meil tegemist suure poliitilise ja humanitaarkriisiga, me ei tohiks lasta en-, seda varjutada kogu meie tegevust meie naabruskonnas jõupingutused selles poliitilises protsessis peavad jätkuma ning me peame leevendama kannatusi äh, riikides nagu näiteks Jordaania ja Liibanon. Egiptuse puhul on poliitiline olukord keeruline ning majandustingimused ke-, rasked, ka seal peame me tõhusamalt tegutsema, samamoodi nagu Liibüa puhul, mida me ei tohi lasta langeda kaosesse. me soovime toetada riigi äh, võime seal ning edendada poliitilist äh, dialoogi, et saavutada suurem stabiilsus. samuti panustan ma äh, Euroopa Liidu tegevusse Lähis-Ida rahuprotsessis koostöös proua Mogheriniga. kasutame ära kõiki Euroopa Liidu käsutuses olevaid instrumente. auväärsed saadikud, paar sõna ka Euroopa majandusalast ning Euroopa vabakaubanduspiirkonnast. koos kõrge esindaja asepresidendiga töötan ma eh, selle nimel, et süvendada veel sidemeid meie oluliste partneritega, samas tuleb rõhutada seda, et meie nelja vabadust tuleb austada. Nende vahel valida ei tohi. Eh, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit ja Euroopa Liidu naabrid on silmitsi suurte väljakutsetega ajal, kus meie finantsilised vahendid on piiratud. Euroopa Liit peab võtma vastutuse ja keskenduma rohkem nii naabruspoliitikale ähm, kui laienemispoliitikale. ma tahaksin teha tihedat koostööd teie komisjonidega selleks, et tagada, et Euroopa Liit ajab proaktiivset ja sihipärast poliitikat oma partneritega, millest on kasu meie kodanikel. ma asun tööle entusiastlikult, aga samal ajal ka pragmaatiliselt. tehkem head koostööd otsustanuvalt ja realistlikult, tihendagem suhteid meie naabritega, juhindudes omaenda Euroopa huvidest. aitäh tähelepanu eest! aitäh, suurepäraselt saite hakkama, neliteist minutit viiskümmend kaks sekundit. olete meie, meile kõigile eeskujuks ja nüüd saab sõna härra Preeda, et olla sama täpne. <clears throat> aitäh, härra president, lugupeetud volinikukandidaat, esmalt palju õnne, et teid nimetati kandidaadiks ma ei kahtle teie pädevuses ega teie pühendumises Euroopa asjadele, te olete juba viis aastat tagasi läbinud sellise kuulamise ning te olete olnud äh, väga hea regionaalvolinik. ma tahaksin meelde tuletada mm, meie kohtumist eelmisel nädalal, te ütlesite, et teie eelnevad kogemused volinikuna on näidanud, et te peate alati väga otsustavalt nagu buldo-, buldooser hakkama kohe äh, oluliste küsimustega tegelema, mul on väga palju küsimusi, mis seonduvad teie missioonikirjaga kas te tunnete ennast rohkem äh, naabruspoliitika volinikuna kui laienemispoliitika volinikuna? Beides, beides mõlemat. ma saan kiiresti vastata ja te võite järgmise küsimuse esitada. Je suis totalement satisfait. no ça va. härra Brocki küsimust ei olnud äh, võimalik kuulda tõlkidel. härra Breda ütleb, et kõik on piisavalt selge sõna saab härra Howitt. lugupeetud volinik, me võitlesime selle eest, et laienemine läheks sinna sisse, aga me ei rääkinud laienemisrääkimis, läbirääkimistest. kas tegemist on muudatusega, mida te toetate nüüd, kui see muutuks? kui täiendavat Euroopa Liidu laienemist järgmise viie aasta jooksul ei ole ette näha, siis millised eesmärgid seate oma poliitika elluviimise edu hindamiseks? Austria kodanikud toetavad Euroopa Liidu laienemist peaaegu kõige vähem. kas tegemist, see, et teie sellega tegelete, näitab mingisugust äh, potentsiaalset äh, muutust? ja isiklikus elus kas teile meeldib järjekorras seista, kui kaua te seisate järjekorras, enne kui te muutute kannatamatuks ja kui kaua võtab aega, enne kui te lihtsalt äh, sabast lahkute ja minema kõnnite? To your first uh, question um,, I think that ja esimesele küsimusele vastates siin ei ole mingisugust vastuolu, me peame keskenduma laienemise rääki-, läbirääkimistele ja nagu ma sissejuhatuses ütlesin, siis puudutab see kvaliteeti, mitte kiirust, mul on pikaajaline kogemus praeguse regionaalpoliitika volinikuna näen, et et uute liiklusriikide põhjalik ettevalmistamine on väga oluline et äh, kasutaks ära kõiki võimalusi, mis on näiteks abi struktuurifondidest ning vastavus erinevate standardite ja regulatsioonidega ja sellepärast leian ma, et meil on vaja väga põhjalikke äh, äh, läbirääkimisi meie partneritega ja me peame tulevased äh, liitumised põhjalikult ette valmistama, selle kallal ma töötan. nüüd, mis puudutab avalikku arvamust, siis jah, loomulikult peame me ka äh, selle küsimusega tegelema. see ei puuduta mitte ainult meie partnereid ja tulevasi läbirääkimisi, aga me peame veenma oma kodanikud praegustes liikmesriikides Äh, selles osas, mis puudutab äh, täiendava laienemise positiivseid külgi, näiteks tööhõivet. kui vaadata, kus on Euroopa tärkavad turud, siis need on Euroopa idapoolsetes liikmesriikides ja seega on ka seal võimalik paremini investeerida ja lõpetuseks võite olla kindel, et ma olen piisavalt kannatlik ja ootan ära tulemused ma ei tööta ainult kella kaheksast õhtul kella viieni, ma olen valmis päev läbi töötama ja kui vaja, siis ka nädalavahetustel selleks, et saavutada meie ühised eesmärgid ja huvid, aitäh. härra Howard, no that's not, yeah. Thanks. Thank you for. härra Howard. aitäh äh, selle vastuse eest hetkel teeb mulle palju rohkem muret see, et keegi teisel pool lauda minema kõnnib kui siitpoolt. nüüd, kui te rääkisite kvaliteeti enne kiirust, siis kas te olete valmis seadma sellise signaali välja, et äh, laienemine on aeglustunud ja kas te näete sellega seonduvaid äh, riske? Avoid... selleks, et vältida igasuguseid äh, vääritimõistmisi käin ma nendes riikides eh, oma mandaadi alguses selleks, et eh, selgelt välja öelda, et me oleme valmis jätkama eh, ja panustama kestlikul viisil läbirääkimisi, mis peaks viima meid lõppeesmärgini ehk siis Lääne-Balkani riikide liitumiseni, aitäh. härra Pelder, palun. Eh, aitäh, eh, härra esimees. härra Haan, te vastutate naabruspoliitika laienemise eest eh, ja teie portfelli kuuluvad ka laienemisläbirääkimised Türgiga. ma eeldan, et te lähtute kriteeriumitest ja oluline eeldus on, et Türgist saaks piirkonnas stabiliseeriv tegur. hetkel see nii ei ole ma mõtlen siin nüüd eriti pingelistele suhetele, mis Türgil on Iisraeliga. Iisrael on äh, Lähis-Ida piirkonnas ainus stabiliseeriv äh, tegur ning minu küsimus on, et millisena te näete Türgi rolli Lähis-Idas ning äh, millist rolli te näete endal olevat Türgi ja Iisraeli vahelistes suhetes ja nende võimalikus paranemises? ma arvan, üldiselt, et me räägime sellest veelgi, et oluline on see, et äh, me peaks Türgit Euroopa jaoks oluliseks partneriks ning me peame olema huvitatud äh, oma suhete süvendamisest ja parandamisest äh, Türgiga ja jätkama tööd selle teema kallal ning ma kindlasti väga intensiivselt tegelen selle teemaga. loomulikult oleme ka huvitatud sellest, et meie vahetus naabruses oleks stabiilne ja rahumeelne olukord ning see tähendab ka seda, et meie naabrite suhted omavahel oleksid sellised. kui vaja, siis olen ma isiklikult loomulikult valmis äh, läbirääkimisi pidama, vahendama, loomulikult on selleks valmis ka kõrge esindaja, selleks, et suhted Türgi ja Iisraeli vahel paraneks. aitäh, härra esimees. liitumiskriteeriumite hulka kuulub äh, ka vähemuste kaitse ja vähemuste austamine kandidaatriikides. härra Haan kuidas hindate teie hetkel väikeste juudi ja kristlike kogukondade olukorda Türgis ja kas me ei peaks äh, Türgi äh, ametivõimudega tegelema vastava küsimusega seoses. ma mõtlen siin näiteks Gaza olukorrale, kus äh, oli üks väike juudi kogukond, mille olukord oli väga kohutav. Teil on õigus ja see on üks meie muredest seonduvalt Türgiga ja kui liitumisläbirääkimised peaksid jälle kiirenema, siis on vajalik, et Türgi ja Türgi poliitikud vastavates valdkondades mitte üksnes ei tegutse, vaid nad peavad ka tõestama seda, et nad võtavad vähemuste õigusi tõsiselt. Thank you, Mr Chair suur tänu, esimees, ütleb härra Van Palen. Äh, lugupeetud volinikukandidaat, teil saab olema kolm ülemust, proua Mogherini, härra Timmermans ja härra Juncker. kuidas te selles uues struktuuris tegutsete, sest te olete ka valema, varasemas praeguses komisjoni koosseisus ole, olnud ja kas teile antakse teatud juhtnöörid, kuidas tööd korraldada ning teine küsimus Junckeri sõnad, et laienemist ei tule. kas see on äh, mingi äh, sisuline otsus, äh, kui riik on valmis, siis peaks ta saama liituda ju kuidas teie arvate? ja kolmas küsimus, ALDE fraktsioon on olnud äh, Venemaa agressiooni vastu Ukrainas aga Ukrainal on vaja mm, õigusriigi, äh, demokraatia ja majandusliku toimetuleku Marshalli plaani, mis on teie nägemus sellest? ma tahtsin küsida, kui palju mul aega on, kas poolteist minutit või minut Ukraina kriisist rääkimiseks? kõigepealt, mis puudutab koostööd, ma olen täiesti kindel, et see kõik hakkab toimima praeguses äh, komisjoni koosseisus äh, on samuti meid üles kutsutud koostööd tegema ja ma ei näe siin mingisuguseid uusi takistusi. pigem vastupidi, see, et nüüd meil on asepresidendid, kes tegelevad äh, konkreetsete temaatiliste valdkondadega, näitab, millised on Junckeri komisjoni uued eesmärgid ja fookus nüüd, mis puudutab laienemise äh, puudumist, siis mina leian, et see puudutab äh, läbirääkimisi. me oleme alustanud läbirääkimisi sel aastal Serbiaga, eelmine aasta Montenegroga. kui vaadata, kui kaua on keskmiselt läbirääkimised kestnud, siis äh, ei saa eeldada äh, et me lõpetaksime läbirääkimised peatselt. aga veel kord, ehk siis meil ei ole mingisugust tähtaega või piirangut, aga me tahame, et kõik oleks hästi, mitte ainult kokku lepitud, aga minu arvates tähendab ka seda, et meil peab olema parem äh, tulemus, näiteks inimõiguste valdkonnas läbipaistvus, äh, äh, kohtusüsteemi iseseisvus ja nii edasi ja nii edasi ma näen, et ma olen juba oma aega ületanud, võib-olla leian teise võimaluse selgitada Ukraina teemat. Uh... suur tänu, ütleb härra Van Valen, ma kordan oma küsimust Ukraina kohta, siis hiljem ma küsin uh, vastust selle, ootan vastust selle kohta jah, siin on meil vaja tihedat koostööd poliitika valdkonnas, aga me peame aitama Ukraina valitsust selleks, et ellu viia kõiki vajalikke reforme. see ei puuduta alati rahalisi vahendeid, aga see puudutab ka muud abi ma sain aru, et Euroopa Parlament, aga ka mõned äh, riiklikud parlamendid abistavad Ukrainat, näiteks kui siin tekib detsentraliseerimise küsimus, Äh, piirkondlikum poliitika, see on kõik see, mida, millega peab tegutsema ning see puudutab ka vabaühenduste stabiliseerimist ning äh, Ida-Ukraina ülesehitust. ja seal kasutame me kindlasti võimalusi ja vahendeid, aga mitte ainult rahalisi vahendeid, aitäh. Frau Lösing proua Lüüsing, palun. härra Haan, tulevase naabruspoliitika kohta, eriti Vahemere ruumis ehk siis Põhja-Aafrikas võttes arvesse tausta, et minevikus partnerlus- ja assotsieerimislepingud eelkõige nägid ette pagulaste tagasiviimist ja mm, ja muid probleeme, mis omal ajal olid eriti olulised Liibüa, Liibüa kontekstis ja sisaldasid ka vabakaubandusklausleid, siis ähm, neist tulenesid loomulikult äh, eelised kohalikele eliitidele äh,, aga äh, tulenesid ka väga suured probleemid äh, kohalikele inimestele. ma tahaksin teilt konkreetselt küsida, et äh, kuidas, mida te kavatsete tulevikus teha, et sellistele arengutele naabruspoliitikas vastu töötada ning mis teie meelest on sotsiaalselt õiglase ja jätkusuutliku naabruspoliitika peamised elemendid? härra Haan, proua Lösing, ma arvan, et oluline on meenutada seda, et äh, meil ei ole sellist lahendust, mis sobiks kõigile riikidele äh, vaid äh, me peame iga riiki vaatlema eraldi, vaatama mm, äh, milliseid edusamme on tehtud, võtma vajalikke meetmeid, kui te vaatate Tuneesiat ja Marokot, kus äh, on asjad päris hästi edenenud, kui te võtate Liibüa, kus meil on, kus ülesanne seisneb esmalt peamiselt selles, et tagada turvalisus inimeste jaoks tagada see, et äh, peamised äh, asjad toimivad, et inimestel oleks võimalik elada turvalises keskkonnas, äh, turvalises keskkonnas töötada, siis on selge see, et me peame lähenema riikidele individuaalselt, me peame kõigis neis riikides tagama seda, et oleksid tagatud inimõigused, see on põhiline ja meie elukogemus näitab, et kui inimesed saavad elada vabalt ja ilma hirmuta, siis äh, on nad võimelised saavutama ka palju rohkemat, saavutama palju rohkemat äh, eelkõige ka majanduslikult ja just nimelt äh, selles suunas peab meie töö ka minema. põhiõiguste tagamine ja selle tagamine samaaegselt, et need riigid muutuksid ka majanduslikult oluliselt iseseisvamaks. lisaküsimus proua Lösingelt. seoses Süüria kriisiga, kas nendes riikides, kuhu inimesed põgenevad, Türgi, Liibanon, Jordaania, kas seal on olnud äh, olulisi rahvusvahelise humanitaarõiguse äh, rikkumisi seoses pagulastele pagulaste saatuse andmisega ja äh, sellega, et lastel võimaldatakse koolis käia. mida te tahate teha selleks, et naabruspoliitika kaudu, näiteks Euroopa Liidu delegatsioonide kaudu tagada olukorra parem juhtimine? raha on. nagu öeldud, oluline on neid konflikte ähm, lahendada, äh, kui tegemist on relvastatud konfliktidega. seal on pagulaste olukord tõesti väga kohutav. aastal kaks tuhat neliteist on rohkem pagulasi maailmas kui aastal nelikümmend viis, tuhat üheksasada nelikümmend viis. ülemaailmselt ei ole kunagi varem olnud äh, nii palju pagulasi ja me peame selle probleemiga tegelema, me peame pagulastele võimaldama baastaristut, eelkõige võttes arvesse talve saabumist, mis ka nendes riikides on üsnagi karm, vaja on neile tagada ulualune ja järgmise sammuna näiteks äh, leida võimalused, et lapsed saaksid koolis käia, et ei katkeks nende haridustee aga veel kord, need asjad on äh, omavahel seoses ning ilma poliitiliste konfliktide jät-, äh, lahenduseta ei ole võimalik lahendada pagulaste probleem, probleemi ja kõiki neid väga traagilisi probleeme, mis äh, sellega seonduvad Thank you, Mr Haan, for the suur tänu, härra Haan, selle lühikese, aga väga põhjaliku ülevaate eest. mul on väga hea meel, et te viitasite ise sellele, et naabruspoliitika äh, struktuur nii lõunas kui idas äh, ja need muutused, äh, kriisid, mis praegu esile on kerkinud, olid midagi, mida me ette ei osanud näha idanaabruspoliitika on pooleldi edukas, ma ei tea, kas te olete sellega nõus, ehk siis pooled need riigid, kellega meil on äh, enam-vähem äh, head suhted, aga iseenesest ei ole see hea perspektiiv. kas te mõtlete, et meil oleks vaja järele mõelda idapartnerluse valdkonnas, kes peaks selle algatama ja kes, kes peaks osalema? ning veel üks küsimus me nägime paindlikkuse põhimõtet ja selle üle on meil väga hea meel. aga see tähendab, et me tahame saavutada enamat, aga samas oleme me küsinud üha vähem vähema eest, aga nüüd ja eriti äh, lõunapiirkonnas võib see tähendada väga vähe. jah, aitäh, mõlemad äh, küsimused on omavahel seotud. kui vaatate minu motivatsioonikirja, Äh, siis äh, härra Barroso on seal välja toonud, et ta tahab, et ta aasta jooksul enne peale ametisse saamist soovib ta reformitud ähm, naabruspoliitikat ja see toob endaga kaasa ka need järelemõtlemised, äh, sealhulgas ka see rohkem rohkema vastu ja vähem vähema vastu põhimõte varasemalt oleme me võib-olla äh, liiga palju rõhutanud sellele, et me soovime saavutada enamat ja enamaga, aga samas peaksime me vaatama ka neid võimalusi, äh, ehk siis mitte kasutada sanktsioone, aga sellist vähem vähema vastu äh, põhimõtet. aga samas meie põhihuvid peaks olema abistada neid riike äh, ja taaskord äh, see sõltub nendest, äh, nende kodanikest, nende suveräänsetest otsustest äh, oma tuleviku üle ja nagu näha, siis riigid võtavad vastu neid otsuseid ja me peame neid austama No. Then uh, Lord Asmussen. Lord Dartmouth, palun. suur tänu, esimees, mul on mõned küsimused seoses Türgiga. oma kirjalikus dokumendis ütlesite, et eh, sõltumatu kohtusüsteem on õigusriigi põhimõtte vundament. kas teie arvates on Türgis see tagatud ning teiseks, Türgi kontekstis ja tuletaksin teile kolleegidele meelde, et äh, liitumiseelne abi on hetkel käimas ja me räägime siin miljardist eurost aastas ja sarnaseid summasid on määratud kuni kaks tuhat kahekümne aastani. Türgis on enam ajakirjanikke vangis kui Hiinas ja Iraanis. kas te olete nõus, et kõik äh, ühinemiseelne abi peaks olema äh, peatatud nii kaua, kui need ajakirjanikud vabastatakse ning samuti, kas te olete nõus, et liitumiseelne abi on tõesti ainus instrument, millega saate mõjutada Türgi valitsust? härra Haan. jah, aitäh, kõik need meetmed lähtuvad meie praegustest määrustest, kui on tegemist äh, liitumisprotsessis äh, oleva riigiga, siis on selleks määratud vastav rahastus. me peame järele mõtlema, kas teatud arengute valguses, äh, mis on vastuolus meie põhimõtete äh, ja arusaamadega, peaks see muutuma ning samas on asjad teinekord väga keerulised ja me peame leidma sobilikud vastused, mis ühest küljest aitavad saavutada seda, mida te kritiseerisite, et see on täiesti, see ei ole üldsegi vastuvõetav. et kedagi pannakse vangi sellepärast, et äh, ehk siis põhjustel, mis on seotud äh, väljendusvabadusega. ja selles osas võin teile kinnitada, et ma kindlasti oma aruteludes, läbirääkimistes Türgiga viitan sellele selleks, et leida lahendus. ja see on midagi, mis võib ja ei tohi olla heaks kiidetud meie poolt ja me peame sellele leidma sobilikud lahendused. härra Taatnud, lugupeetud volinikukandidaat, ma ei näe, miks Türgi valitsus peab üldse midagi arvesse võtma, sest nad ei võtnud arvesse teie eelkäija sõnu. ehk siis ainus võimalus on see, et äh, lauale tuua see idee, et vähendada liitumiseelset abi ja lisaks tooksin välja, et härra Juncker ütles, et laienemist ei tule viie aasta jooksul. minu valijad e, ei mõista, miks neliteist miljardit eurot on määratud liitumiseelseks abiks järgmise viie aasta jooksul, kui e, need, e, see riik selle aja jooksul ei liitu või ütleme, räägime siin nendest riikidest. härra Haan jah, Türgi ei saa kindlasti neliteist miljardit eurot selle aja jooksul. tegemist on üldise äh, eelarvega laienemisootel äh, olevatele riikidele üksteist koma seitse miljardit, minu arvates on see summa. ja taaskord äh, me peame selle küsimusega tegelema, arutama seda Türgi kolleegidega jällegi see ei ole vastuvõetav ja kui nende reaktsioon ei ole sobiv, siis peame vaatama, kuidas omalt poolt edasi tegutseda. kolleeg Epitideios, palun. suur tänu, esimees. nii nagu juba öeldud on, siis äh, härra Juncker on öelnud, et järgmise viie aasta jooksul laienemist ei toimu, uusi äh, liikmesriike ei tule juurde. samas läbirääkimised kandidaatriikidega jätkuvad. üks riikidest öö, äh, on äh, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja see riik on jõudnud tupikusse tänu Kreeka valitsuse seisukohale. Neil on kokkulepe Kreekaga ja nad jätkavad Makedoonia äh, nime kasutamist, mis oli äh, Kreeka põhjaosa äh, antiikne nimetus erinevalt sellest probleemist, mis see tõstatab, ei ole see kandidaatriik täitnud äh, tingimusi, äh, mis, äh, Kopenhaageni kriteeriume. minu küsimus teile on, kuidas te käsitlete selle teemaga? E, selleks, et tagada, et me saame jõuda lahenduseni, mis on kõigi huvides. lugupeetud volinikukandidaat, palun. Teie aeg on otsas, teil oli üks minut. kas ma ma loodan, et te saite mu küsimusest aru, härra volinikukandidaat. lugupeetud saadik, see endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on ähm, teada-tuntud teema ja see on kindlasti üks suuremaid väljakutseid minu jaoks järgnevatel aastatel sest äh, olukord ei ole kuidagi rahuldav, et alates kahe tuhande viiendast aastast on sellel riigil kandidaadi staatus, aga läbirääkimisi me alga-, algatada ei saa. see mõjutab ka äh, rahva äh, meelsust seal ja tulemuseks on olnud see, et reformid ei ole jätkunud ja areng ei ole olnud hea ja seetõttu minu jaoks tõesti südameasjaks see, et me üritaks järgnevatel aastatel leida lahendust. selleni jõudmine ei ole kindlasti lihtne, aga see on rahva huvides ja seetõttu on oluline saada mandaat, et neid läbirääkimisi alustada. aitäh, et te mulle vastasite. kahjuks ma ei saanud aru, miks esimees soovis seda katkestada, vältida ja nüüd saab sõna proua Valenciano. Senor Han, voy a insistir en la vecindad sur. suur tänu, härra esimees. härra Haan, räägiksin lõunanaabrusest Vahemere piirkonnast. Te vast mäletate, et Araabia kevade käigus lubas Euroopa Liit, et ta mängib suuremat rolli seal piirkonnas, mis puudutab näiteks inimõiguste olukorra edendamist. mida teie arvate, kuidas seal minna nüüd üle sõnadelt tegudele? see öö, piirkonnas on olukord väga keeruline, mis pidevalt ka muutub ning iga riik, nagu te ütlesite, on erinev. kas me tugevdame rohkem seda põhimõtet rohkem rohkema eest? või öö, ole, vaatame tähelepanelikumalt inimõiguste olukorda, kas inimõigused saavad olema teie strateegia lahutamatu osa, minu arvates peaks nad seda olema. Teie kui naabruspoliitika voliniku jaoks peaks need olulised olema. ma ütleks, et inimõigused kuuluvad Euroopa Liidu poliitika juurde. tegemist on meie põhialustega Liisaboni lepingu artiklis kaks on kõik väga selgelt reguleeritud, me peame neid põhimõtteid nii Euroopa Liidu siseselt kui ka meie oma välissuhetes arvesse võtma ning äh, mis puudutab teie konkreetset küsimust, siis ma arvan, et eelkõige kodanikuühiskonna tugevdamine on väga oluline meede selleks, et edendada inimõigusi, arvamuste vabadust, läbipaistvust ja kohtusüsteemi sõltumatust. see on seotud ka meediakanalitega. ma arvan, et eurooplastena oleme minevikus erinevalt teistest äh, ülemaailmse mõjuga osalejatest äh, erinevate meediakanalite mõjuga ja telekanalite mõjuga tegelenud liiga vähe nendes piirkondades. me peame oma võimalusi, see, et kuidas me saame tagada põhiõiguste tagamist, äh, kuidas me saame neid ühiskondi arendada, me peame oma rolli analüüsima ja mõningatel juhtudel ka leidma ja kasutama teisi lahendusvariante. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto al reforzamiento de la sociedad civil. Usted sabe que nõustun sellega, et me peame tugevdama kodanikuühiskonda seal. samas tuleb tunnistada, et paljude inimeste õigused seal on piiratud ning sõnade, ilusate sõnade asemel arvan ma, et te võiksite koostada selge tegevuskava, kuidas rahastada inimõiguste kaitsjaid nendes riikides. ma räägin siin spetsiifiliselt Araabia kevade riikidest, mis on endiselt keerulises olukorras. jah, meil on olemas vastavad eelarveread, kui meil õnnestub äh, tuvastada inimesed, kellega me saame läbirääkimisi pidada ja tagada, et, et meie töö jätkub äh, jätkusuutlikul moel, siis äh, loodetavasti õnnestub tagada see, et äh, nendes riikides on üliõpilastel võimalus osaleda Erasmus pluss programmis ja tulla Euroopasse siin õppida ja nii tutvuda Euroopa väärtustega ja siis äh, kasutada neid väärtusi ka oma koduriikides. tahaksin meelde tuletada see, et äh, Araabia kevade vallandas ju see, et, äh, et end süütas üks noor ülikooliharidusega inimene, kellel ei olnud tööd. nii et vaja on teha tööd ka selleks, et nendes riikides oleksid olemas inimestel võimalused tööd leida et äh, neil oleks piisav perspektiiv sinna riikidesse jääda. nii et ka majanduslik äh, mõõde mängib väga suurt rolli, need asjad on kõik äh, omavahel seotud ja neid tuleb ka vaadelda seotult. Thank you, chair uh,. Commissioner. suur tänu, härra esimees, härra volinikukandidaat meie ees seisavad enneolematud turvaohud nii meie lõuna- kui idanaabruskonnas. milline on teie arvamus, et millist rolli peaks meie ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning võimalikud välismissioonid mängima selleks, et taastada meie naabruskonnas rahu ja julgeolek? kas laienemispoliitika võiks olla ka nagu stiimuliks selle eesmärgi saavutamisel? Madame Fadiga, I think this is primarily proua Fotiga, minu arvates peaksite te seda küsima eelkõige proua Mogherinilt järgmisel nädalal. loomulikult, kui nüüd rääkida naabruspoliitikast, siis üritan ma rakendada võimalikult palju ka naabruskonna, naabruspoliitika instrumente turvaküsimuste lahendamiseks, aga seda teemat tuleb pikemalt edasi arendada. ma üldse ei välista ka seda, et me leiame mingisuguse äh, ühisosa ja sünergia erinevate instrumentide vahel How are you going to ensure kuidas kavatsete te tagada, kuidas kavatsete te tagada, et meie ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika äh, äh, raames tehtud lepped Gruusia, Moldova ja Ukrainaga näiteks äh, tõesti ka reaalsuseks saavad, vaatamata välisele sekkumisele? ma ei oska tulevikku ennustada, muidu ma ei istukski siin. aga ma kinnitan, et anname endast parima, nagu alati selleks, et äh, ellu rakendada kõik lepped, mis me oleme oma partneritega sõlminud. kui see õnneks ei lähe, siis peame me uurima, millised järeldused me peaksime sellest uuest olukorrast tegema. aga ma olen suhteliselt kindel praegu, nende lepete üle räägiti läbi mitte päevi, vaid kuid ja aastaid sellele, sellega kaasnes ka selline teadlikkuse tõstmise protsess, viidi läbi vajalikke reforme selle käigus, seega praegusel hetkel ei ole mul mingisugust kahtlust, et me suudame need lepped ka ellu rakendada. Te eeldatavasti pidasite silmas mingisuguseid poliitilisi mõjusid, aga ma võin teile juba praegu kinnitada, et Euroopa Liit seisab kindlalt selle eest, et äh, lepped läbi räägitud ja kokku lepitud kujul see ka ellu rakendatakse. härra Lange, aitäh, härra esimees. Rahan, ma tahaksin rääkida partnerluslepingust Ukrainaga, eriti võttes arvesse neid asjaolusid, mis viisid selle edasilükkamiseni ja kolm küsimust. esimene küsimus, kas te saate kinnitada, et Euroopa Komisjon tulevikus teavitab Euroopa Parlamendi liikmeid kasutades tavalisi suhtlusvõimalusi, mitte et parlamendisaadikud alles ajakirjandusest saavad teada tulevastest muudatustest ning teiseks, kas te saate tagada selle, et ka tulevastes õigusaktide ettepanekutes äh, inimõigused ja töötajate õigused ähm, kajastust leiavad ja kolmandaks, mul on jäänud mulje, et äh, partnerlusleping Ukrainaga ähm, et ähm, seal ei ole kasutatud eriti strateegilist lähenemist ja ma tahaks küsida, et mida on komisjon sellest õppinud, eriti võttes arvesse partnerluslepinguid lõun-, Vahemere lõunapoolsete riikidega? härra Rahan, härra saadik, ähm, esimene teema kõigepealt, äh, ma arvan, et mitte keegi ei ole rahul sellega, kuidas need asjad läksid, aga teisalt tundub, et äh, ilmselt oli tegemist siiski toimiva meetmega, et suhteliselt kiiresti jõuda ähm, enam-vähem toim-, toimiva relvarahuni ma lähtun sellest, et äh, tegemist ei saa olema rutiinse lahendusega, kui on vaja teha muutusi, muutusi, mida me tegelikult teha ei taha, nii et vaadelgem kõik seda erandina, kuna tegemist oli erandolukorraga, siis erand, olukord tingis erakorralisi meetmeid ja kindlasti ei olnud tegemist äh, parima mm, lahendusega. ning mis puudutab teist küsimust, siis äh, ma praegu sellest väga rääkida ei taha, kuna ma ei ole sellega veel tegelenud. ja mis see kolmas küsimus oligi? härra Lange, et äh, mida me oleme õppinud sellest strateegilise lähenemise puudumisest? mis puudutab selle lepingu äh, rakendamise peatamist, siis ähm, tegemist oli erakorraliste äh, asjaoludega, ma ei näe, et me muul, muidu oleksime strateegiast kõrvale kaldunud. tegemist on protsessiga, mis on olnud käigus juba mitu aastat. lõpptulemusena me jõudsime kokkuleppeni ning ma lähtun, et selle kokkuleppe poliitil-, positiivsed aspektid äh, mõne aasta pärast äh, ka ilmnevad või isegi juba lühema ajavahemiku pärast ilmnevad ja siis meie kaubandussidemete tugevnemine peab viima selleni, et äh, tagatakse vastavates riikides ka rahu ja julgeolek. Uh, Commissioner designate uh... härra volinikukandidaat, kõigepealt palju edu sellel, selles raskes töös meie naabruskonna kallal, kus me üritame oma sõpru tulest päästa. kõigepealt, mida te kavatsete ette võtta energia, eriti gaasi sõltumatuse saavutamiseks, uh, kui me räägime ka Ukrainast, tagamaks, et Ukraina on vaba, et ta suudab ilma välissurveta ka ellu rakendada assotsiatsioonilepingu. ja teiseks jällegi see gaasisõltumatus. kuidas oleks võimalik saavutada Euroopa Liidu naabruspoliitika sõltumatus, ilma et me satuksime Venemaa väljapressimise ohvriks? jah ähm,, First of all, already in my current um, capacity as Commissioner for Regional Policy, I have uh... jah, kõigepealt regionaalpoliitika volinikuna arendasin ma ka öö, tööd selle nimel, et me saavutaksime suuremat energiatõhusust, kasutaksime rohkem sõltuma, taastuvaid energiaallikaid, et me oleksime sõltumatumad äh, välistest energiaressurssidest. see oli juba ennemgi minu ülesanne ning äh, see on ülesanne ka minu uues töös. aga ma arvan, e-, et energiat ei tohiks kasutada poliitilise relvana. teisalt peame me ju tunnistama, et meie energianõudlus muudab meid just eriti haavatavaks, seetõttu peame me, me mitmekesistama oma energiaallikaid ning äh, sama, samal ajal peame me äh, energiat ka tootma erinevatest allikatest. ning üles ehitama uusi tarneahelaid. Euroopal saab olema uus instrument, mis mängib olulist rolli nii Euroopa Liidu sees kui ka roll, rolli selles, kuidas meid ühendada välismaailmaga. Ukrainat mõjutab see probleem täpselt samamoodi nagu meid, ka Ukraina peab muutuma sõltumatumaks, me oleme juba midagi ka ette võtnud, näiteks see ümberpööratud äh, gaasivoogude küsimus, aga ka ukrainlased ise peavad panustama. sest Ukraina energiaturg võiks olla natukene läbipaistvam ka nende Euroopa sõprade jaoks. ka sellega peame me veel mitmeid kordi tegelema. Thank you very much, president Brock suur tänu, esimees Brock, volinik Haan. mul on kaks märkust, kaks küsimust. kõigepealt, ma usun, et teie kogemused regionaalpoliitika volinikuna võimaldavad teil ellu rakendada Euroopa solidaarsuspõhimõtet ka lä-, liitumisriikides ja naabrusriikides. teiseks, võttes arvesse piiranguid tulevaste liitumiste ees, on teil väga keeruline mm, selgitada, miks Euroopa Liit peaks olema eeskujuks nendele riikidele, kes meiega liituda võib-olla soovivad. esimene küsimus puudutab Bosnia-Hertsegoviinat, äh, mida te oma e-, sisse, sissejuhatavas ettekandes ei maininud mida te arvate, mis seal hakkab toimuma pärast kaheteistkümnenda oktoobri valimisi, võttes arvesse, et neid on nimetatud kõige haavatavamaks äh, rahvaks äh, riiklikult. teine küsimus puudutab Ukrainat. mida te arvate president Porošenko ettepanekust, et teatud Donetski ja Luganski piirkonnad võiks detsentraliseerida? Äh, see, selle asemel, et järk-järgult reintegreerida need piirkonnad Ukrainasse. suur tänu! alustan viimase küsimusega, minu arvates on see suurepärane ettepanek, detsentraliseerimine põhimõtteliselt on alati paljulubav ning sageli ka edukas lähenemine. tuleb kaitsta ka etnilisi huvisid ja nii edasi. seega põhimõtteliselt võib see kaasa aidata praeguse konflikti lahendamisesse. Bosnia-Hertsegoviina ning kaheteistkümnenda oktoobri valimised. nagu ma juba ennem ütlesin, ühes oma esimestest vastustest vist, et ma reisin sinna, võtan ühendust sealsete peamiste eh, osalistega, uurin, mida seal on võimalik ette võtta ma arvan, et me peaksime praegusest tegutsemis, praegust tegutsemismoodust muutma Brüsselile sarnasemaks, kui me soovime patiseisu selles riigis lõpetada. sest äh, olukord on tõesti Bosnia-Hertsegoviinas keeruline. suur tänu, härra esimees. tere päevast, härra volinik. eelmine komisjon panid äh, äh, peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli ehk siis põhiõigused äh, ja vabadused läbirääkimiste keskmesse. väga hea oli kuulata, et te ütlesite, et te olete valmis arendama strateegilist dialoogi ka Euroopa Parlamendiga. Te mainisite ka, et te näete selget seost poliitiliste arutelude ning finantsabi andmise vahel. minu küsimus on järgmine. kas te arvate, et nende läbirääkimiste tulemust võiks peegeldada ka komisjoni prioriteedid abi andmisel? suur tänu! Thank you very much for your aitäh edu soovimise eest! ma olen veendunud, et meie ühiste mõtiskelude tulemuseks on konkreetsed sammud äh, nendes piirkondades. ja regionaalpoliitika volinikuna saadud kogemuste põhjal töötades nende projektidega äh, võin ma öelda, et me peame äh, ka seal regioonides keskenduma sellistele projektidele, mis tõesti ühendavad neid riike eh, meiega, mitte ainult eh, läbi, eh, sõnades, vaid ka tegudes. ma, ma pean siin silmas transpordiühendusi, energiaühendusi. ma arvan, et nutikalt tegutsedes saame me öö, leida, suudame me leida ka vajalikud finantsressursid selle jaoks ning seeläbi saame me saavutada käegakatsutavaid tulemusi nende sealse piirkonna inimeste endi jaoks. suur tänu, härra volinik. ka mina soovin teile edu. Euroopa Parlament on pidevalt soovitanud, et Euroopa poole pürgivad riigid peaksid olema läbipaistvamad Äh, pidades silmas ka oma kommunistlikku pärandit, sest sageli see pärsib demokraatlikku arengut, õigusriigi ülesehitamist ning tulevikku. härra volinik, kas te toetate parlamendi soovitust, äh, mis puudutas leppimist minevikuga, äh, läbipaistvust ning kommunistlike arhiivide avamist just Serbias? ning Äh, neid äh, ja see puudutab neid arhiive, mis on seotud ka ülejäänud Jugoslaavia riikide julgeolekuteenistustega. see on ju otseselt seotud Euroopa ajaloopärandiga. mida te arvate, kas äh, tule, mida tuleks ette võtta, et endise kommunistliku režiimi käsilased on öö, öö, endiselt pärast demokraatlikku muutust võimul? ma küsin seda nende piirkonna riikide jaoks, pidades silmas, et Moskva KGB arhiivide avamine on illusioon. jah, ma mõistan Euroopa Parlamendi soovitust, kindlasti kaasame selle ka oma läbirääkimistesse, aga tahaksin veel kord rõhutada, et me soovime vältida igasugust selektiivset õigusmõistmist, me peame õiglaselt kohtlema kõiki. aga loomulikult peavad kõik äh, leppima ka oma minevikuga. see ei ole mitte ainult, äh, see, see on täiesti õigustatud kom-, kommentaari ettepanek ning sellega tuleb tõesti põhjalikult tegeleda. härra McAllister, aitäh. härra Haan, mul on küsimus, mis puudutab olukorda Serbias. härra Füüle Belgradis käies mõni kuu tagasi räägis, rääkis kolmest prioriteedist selle riigi jaoks. esiteks majandusreformid, teiseks õigusriiklus, muuhulgas korruptsioonivastane võitlus ning avaliku halduse põhjalik reform ning kolmandaks Äh, suhete normaliseerimine Kosovoga ning äh, vastavas piirkonnas äh, leppimise eest hoolitsemine. mida teie arvate, kas te jagate härra Füüle arvamusi ning kuidas te hindate reformiprotsessi Serbias? härra Aan, Serbia viimastel kuudel on näidanud üles märkimisväärset pühendumust, ka uus valitsus mõningaid alguses üllatas, aga väga rõõmustavalt on nad äh, olnud väga pühendunud äh, selle protsessi äh, edasiarendamisele ning me loodame, et äh, Kosovos äh, varsti on äh, uus valitsus ametis. Need läbirääk-, läbirääkimis- ja et siis on võimalik neid läbirääkimisi ja seda dialoogi poliitilisel tasandil jätkata, tuleb öelda, et äh, tehnilisel ja ametnike tasandil on need läbirääkimised äh, meeldival kombel jätkunud, aga mingil ajahetkel on vaja loomulikult ka poliitilist toetust äh, ja seetõttu on selle küsimuse kaasamine peatüki kolmkümmend viis oluline, see on veel üks näide ja konkreetne näide selle kohta, miks me oma läbirääkimistes vajame aega selleks, et äh, asjad ka tegelikult ellu viidaks, kui tegemist ei ole sellega, et äh, lihtsalt viiakse seadusesse sisse mingid muudatused või äh, mingid asjad kokku lepitakse, vaid et oleksid olemas konkreetsed andmed, mis tõendavad edusammude tegemist ja see kõik võtab aega, aga just nimelt äh, Serbia osas olen ma hetkel väga lootusrikas. aitäh, proua Fajon, palun. aitäh, lugupeetud volinikukandidaat, mul on paar küsimust seoses Serbiaga. vastupidiselt äh, teistele kandidaatriikidele oli Serbia ainus, kes ei äh, võtnud osa meetmetest Venemaa kohta. kuidas võiks äh, sarnastes olukordades sellist käitumist hinnata. koos äh, välispoliitika kõrge esindajaga täidate teie väga olulist rolli Serbia ja Kosovo vahelises dialoogis sooviksin teada, kas teil on Serbia ja Kosovo kohta olemas strateegia, arvestades praegust olukorda, kus soovitakse Kosovos äh, valitsust äh, luua. viis riiki ei tunnista veel ikkagi Kosovot, kuidas teie näete oma rolli äh, lepitusprotsessis Bosnia-Hertsegoviina vahel. kas teil on plaanis teha koostööd selleks, et vajalikud põhiseadusmuudatused ellu viia või on teil teistsugune lähenemine, aitäh! see asjaolu, et Serbia ei ole liitunud äh, Euroopa Liidu seisukohaga, on asi, mida tuleb edaspidigi arutada ja see tõendab äh, seda, et äh, vahel on vaja asjade jaoks aega ja see tõendab ka seda, et üleöö ei ole võimalik saavutada püsivaid lahendusi. aga see on kindlasti ka asi, mille osas peab Serbia valitsus äh, järele mõtlema, sest kui liikuda liitumise suunas, siis peavad äh, vastavast kandidaatriigist tulema ka vastavad signaalid ja see on näide, mis tõendab seda, et reeglina on äh, tegemist just nimelt sellega, et see, kui kiiresti on võimalik liitumisläbirääkimisi edukalt edasi arendada, edukalt lõpule viia, sõltub kandidaatriigist. mis puudutab Kosovot, siis tegemist on dünaamikaga, mis kindlasti ka ei peatu nende äh, viie ri-, piirdu nende viie riigiga, kus, mis veel ei ole Kosovot tunnistanud, ma arvan, et ka siin see protsess muutub dünaamilisemaks ja kõrge esindaja ja mina peame ka siin äh, asju üritama edasi ajada, sest äh, olukord praegu ei ole rahuldav ning mis puudutab Bosnia ja Hertsegovinat, siis äh, minu jaoks on tegemist eriti huvitava teemaga ja ma tahan sellega tegeleda, sest äh, see olukord, mis seal praegu on, et mingeid edusamme ei ole tehtud juba palju aastaid, see on olukord, millega me ei saa rahul olla ja ma arvan, et Hor-, ma loodan, et Horvaatia liitumise läbi Serbia pühendumise kaudu ja selle idee kaudu, et äh, tegemist on äh, piirkondliku lõimumisega, mis puudutab transporti, energeetikat ja muid äh, valdkondi, loovad faktid sellise olukorra, et poliitilisel tasandil on võimalik olukorda parandada, sest nagu öeldud, praegune olukord ei ole äh, rahuldust pakkuv. Monsieur le commissaire euh, désigné la ähm, härra Pijung, ähm, me, nähes, mis on toimunud äh, idas, tekib hirm, et äkki me unustame ära lõunapoolsed äh, piirkonnad. kahekümne protsendi võrra on viimastel aastatel vähenenud investeeringud lõunapoolsetesse riikidesse ning Lissaboni äh, protsessi tulemusena äh, tekkis äh, Vahemere liit, aga nüüd see projekt on kaotanud hoogu, mida te kavatsete teha, et Euroop-, et olukorda muuta, need investeeringud lähevad rohkem BRICS riikidesse ja mujale Äh, kui mõelda erinevatesse muudesse valdkondadesse, kui mõelda immigratsioonile, siis tundub, et vaja oleks uusi äh, poliitikaalgatusi, kas te kavatsete olukorda ol, muuta tasakaal, paremini tasakaalustatuks äh, ida- ja lõunapoolsete piirkondade vahel? härra Haan, ma tahaksin neid, kes siin äh, saalis äh, ja mujal äh, said aru asjast nii, et me vaatame ainult ida poole, rahustada, et me tõesti tegeleme kõigi piirkondadega ja väga lühidalt tulen tagasi härra Preeda küsimuse juurde, et kas ma tegelen ainult naabruspoliitika või laienemisläbirääkimistega. tahaks öelda, et ma ei tegele mitte ainult ida või lõunaga, vaid kõigega, mis hõlmab äh, Euroopa naabrust, äh, peame me tegelema täie tähelepanuga, sellepärast et äh, olukord meie naabruses mõjutab vahetult ka meie enda olukorda. kui me näiteks mõtleme pagulaste voogudele. teisalt peame me nägema potentsiaali nendes riikides, ka majanduspotentsiaali, me peame sellega tegelema ja eelkõige peab me olema vahetult huvitatud inimõigustest, sellest, et inimestel oleks tagatud inimväärsed elu, elutingimused ja et inimestel oleks mõi-, nendes riikidel oleks või-, õigus ise oma käekäiku määrata, aga me peame muidugi ähm, lähtuma Euroopa huvidest, mis peavad ähm, seisnema selles, et me äh, ümbritseme ennast sõpradega, ma lähtun äh, sellest, et praegu olukord äh, juba on selline ja et meil õnnestub äh, need tulekolded, mis mingites kohtades olemas on, edukalt kustutada. loomulikult partnerlus Vahemere piirkondaga on väga oluline element selles protsessis. Commissioner designate, my questions proua Piri, äh, lugupeetud volinikukandidaat, minu küsimus puudutab Türgit, äh, Ankara protokolli mitterakendumise äh, tingitud sanktsioonid on härra Füüle käsitluses pigem saanud positiivse hinnangu, mida teie sellest arvate ja kuidas tooksite teie Türgi lähemale selleks, et liitumiskriteeriumidega toime tulla ja õigustikku üle võtta kas te olete valmis avama uusi peatükke selleks, et täielikult kasutada Euroopa Liidu mõjuvõimu, mis on viimastel aastatel oluliselt vähenenud? viimane küsimus puudutab organisatoorse struktuuri uue laienemispeadirektoraadi küsimust, kus Türgi ja, ja Küprose rakkerühm on viidud äh, regionaalpoliitika peadirektoraadi alla. kuidas äh, te plaanite edasi tegutseda Põhja-Küprose liitumiseks ülejäänud osasaarega? Äh, volinikukandidaat, äh, proua Piri, vastuseks teie küsimusele, äh, volinik Füüle lähenemine on olnud õige ja ja ta ei ole rahul sel, nende edusammudega, mis on saavutatud, aga põhimõtteliselt see lähenemine on õige ja ma olen sellega nõus ja me peame sellest lähtuma. veel kord Türgi ametivõimude kätes on tegutseda, meil on väga konkreetsed äh, tingimused, kokkulepped, meil on Ankara protokoll ja niikaua, kui neid tingimusi ei ole täidetud, on äh, ilmselged takistused äh, uute peatükkide avamisel. kohtusin just uue Euroopa asjade ministriga ja tutvu-, ta tutvustas strateegilist dokumenti, mis puudutas äh, läbirääkimiste taaskäivitamist Euroopa Liiduga, peame, jääme seda ootama ja peame seda hindama. aga see puudutab ka konkreetseid tegevusi, mida Türgi peab ellu viima selleks, et usaldusväärne olla ja peame nägema, kuidas see aja jooksul kujuneb. siin on mitmeid eh, elemente, mida peab arvesse võtma selleks, et leida uusi võimalusi läbirääkimiste käivitamiseks eh, veel avamata peatükkide osas. nüüd, mis puudutab uut struktuuri, siis peame vaatama, selle rakkerühma viimine regionaalpoliitika peadirektoraati oli inspireeritud äh, konkreetsetest projektidest, äh, sest sellel peadirektoraadil on võimekus ja pädevus äh, nende teemadega tegeleda. see võib ja tõenäoliselt on täiendav võimalus ma arvan, et tihedamaks koostööks äh, kahe osapoole vahel, mis loodetavasti viib äh, saare ühinemiseni, ühendamiseni. aitäh. härra Papadakis. härra Haan, meile teeb muret äh, tundlik olukord Gaza piirkonnas ja katastroofiline humanitaarolukord esiteks, kas teil on mingid konkreetsed tegevused ette nähtud Euroopa Liidu äh, mõju avaldamiseks Iisraeli üle? teiseks, kuidas me saame tagada, et Euroopa Liidu äh, finantstugi äh, Palestiinale läheb Palestiina kodanike heaks? mis on teie ettepanek Gaza blokaadi lõpetamiseks? järgmiseks, mida te arvate humanitaarkoridori loomiseks Küprosele? härra Haan, jah, teil on palju küsimusi, mis peaksid olema suunatud proua Mogherinile, mitte et ma ei tahaks neile vastata, aga see on teema, mida me, teemad, mida me peame koordineerima ja need on väga poliitilised ja tundlikud küsimused. ja sellisel hetkel meie peame oma vahenditega teda abistama, mis meil naabruspoliitika valdkonnas on et vaadata, kuidas me olukorda saaksime parendada ja kuidas oleks võimalik äh, lepitada saare kaks poolt ja äh, probleem lahendada. mis puudutab humanitaarkoridori, siis äh, me peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et tagada kaupade kohalejõudmine Gaza kodanikele see on osa lepitusprotsessist, aga teisest küljest äh, peame tegutsema koordineeritult. ja proua Mogherini on see, kellel on juhtroll. ma ei taha siin vastutuse eest põgeneda, aga kindlasti saab see olema üheks näiteks meie heast äh, koostööst, mis tulevikus aset leiab, aitäh! härra Teemesmaker, palun ähm,. üks tsiteerin nüüd äh.... aitäh. Rahul ähm,, pressivabadus äh, liitumise eeltingimusena. sellest on juba veidi räägitud, aga ma tahaksin äh, sellest rääkida endise ajakirjanikuna. neljas võim on demokraatias äärmiselt oluline ning viimasel ajal näen ma rahutust tekitavaid arenguid, eriti kandidaatriikides nagu Lääne-Balkani riigid ja Türgis, kus pressivabadust piiratakse. ma ei kahtle et äh, te arvamuste vabadust äh, ja teabevabadust, äh, sõltumatuid meediakanaleid toetate, et need on teie jaoks läbirääkimiste eeltingimuseks aga ma sooviks teilt saada konkreetsemaid vastuseid. milliseid samme te tahate teha selleks, et need põhivabadused tõesti tegevuskavasse pandaks, võttes arvesse halvenevat olukorda, milliseid meetmeid te tahate võtta selleks, et olukorda lühiajalises perspektiivis parandada? härra Haan, ma arvan, et me oleme oma õppetükke ära õppinud ja neid, seetõttu me neid peatükke ehk äh, avame esimesena, mis neid teemasid puudutavad, mis puudutavad õigusriigi küsimusi ja arvamuste vabadust äh, ja kohtusüsteemi sõltumatust ja läbipaistvust. me oleme tõesti õppinud oma kogemustest ja seda meetodit me oleme kasutanud juba Serbia ja, ja Montenegro puhul ja need äh, peatükid äh, on ka viimased peatükid, mis suletakse ja seetõttu tuleme ikka ja jälle tagasi nendes läbirääkimistes nende teemade juurde. et need läbirääkimised on iseenesest juba ka eesmärgiks. üks eesmärk on loo-, loogiliselt võttes liitumine, aga teine eesmärk on äh, läbirääkimiste käigus saavutada vajalikke muudatusi ning äh, ka siin sõltub see nendest riikidest endist, kui kiiresti nad äh, neil juhtudel reageerivad Euroopa Liidu väga selgetele nõudmistele ja sellest lõppkokkuvõttes sõltub, et kui kiiresti saavad neist äh, Euroopa Liidu liikmed. ning kui ma mõtlen nüüd nende riikide lootustele ja nende riikide elanike lootustele, siis on nad huvitatud võimalikust kiirest ühinemisest ning ma arvan, et äh, see on meie, äh, meil kõik, kõige tugevam surve avaldamise meetod. härra Juurek, palun. aitäh, härra volinikukandidaat. me loomulikult kinnitame alati, et meil on head kavatsused, aga sellest hoolimata on Venemaa väga vastu laienemisele. mida me peaksime tegema, kuidas me peaksime reageerima, kas me peaksime kandidaatriike kiiremini vastu võtma? sellega me äh, näitaksime Venemaale koha kätte ning ähm, ei alluks Venemaa survele või kui me liiga järeleandlikud oleme, siis äh, survestab Venemaa meie naabreid veelgi rohkem ning teine küsimus puudutab seda, et äh, mida te olete teinud äh, komisjoni, praeguse komisjoni töös, kuidas te olete osalenud komisjoni äh, otsuste langetamises, kuidas suhtusite teie Euroopa kodanike al-, algatusse One of Us, üks meie seast? Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig ähm, zu. Herr Hahn, ma arvan, et esmalt on oluline öelda, et äh, üksikute riikide suveräänsus ja nende rahvaste äh, suveräänsus sõltub sellest, et millist, millise tee nad tahavad valida, millise tee nad tahavad valida ka seoses Euroopa Liiduga. meil on oma huvid, kuna tegemist on võimalike liitumiskandidaatidega, kuna tegemist on äh, riikidega, mis on meie vahetus naabruses. ning vastavalt sellele, milline on huvide olukord, peame ka võtma omapoolseid meetmeid. ma arvan, et see asjaolu, et kandidaatriigid saavad meilt märkimisväärset abi, rahalist abi selleks, et riiki ja ühiskonda moderniseerida, ja Euroopale lähendada, et juba see iseenesest äh, on motivaatoriks, et nad äh, langetaksid oma otsuse suveräänselt Euroopa kasuks ja selles valguses tulebki mõista neid meetmeid, mida me võtame selleks, et neid riike toetada, et äh, aidata neil liikuda Euroopa poole, Euroopa lähedusse, et äh, ehitada üles äh, sellist ühiskonda ja sellist taristust, äh, mis võimaldab neil muutuda Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide partneriteks härra Keerike, palun aitäh, härra esimees, härra volinik Haan, vaadates tagasi aastatele kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, oli Euroopa naabruspoliitika käsutuses umbes kaksteist miljardit eurot, kas ähm, toetustele kehtestati standardid, kas te saate äh, tagantjärele äh, tõestada, et vahendeid on kaetud, kasutatud otstarbekalt, äh, Ehm, ka nüüd järgnevateks aastateks on ette nähtud viisteist koma neli miljardit eurot. kas on olemas sotsiaalmäär, kas, kuidas peab toimima piiriülene koostöö, kas te toetate, tugevdate kontrolli rahatööle ehm, aprillis kirjutati alla Vaimari avaldus, mis puudutab naabruspoliitikat, kas te toetate seda ning mind huvitab see, et kas Euroopa naabruspoliitika vahendid jõuavad kodanikele, kodanike kätte, kas te loote töökohti, kas te suurendate perede äh, kindlust, et nad saavad tulu, äh, oma eluga hakkama? härra Haan, kui ma tohin lõpust alustada, siis ma korra vist juba viitasin sellele, et kõik meie naabrid nii idas kui lõunas, et noortel inimestel, kes nendes riikides elavad, on võimalus osaleda Erasmuse programmis ja kõigis riikides seda võimalust kasutatakse, see on väga rõõmustav ja ma rääkisin meie meetmetest, millega me üritame majanduslikku olukorda ühikutes riikides parandada, eh, seda meie enda huvides eh, ning eh, nii luuakse ka töökohti, aga ma arvan, et oleks liiga uljas, kui me väidaksime, et poliitika otseselt loob nii ja nii palju töökohti, vaid meie peame vastavate raamtingimuste loomise programmide kaudu või kui soovite, siis ka konkreetse tegevuste kaudu kus meil on vaja partnereid kodanikuühiskonnast võtma selliseid meetmeid, tulema välja selliste algatustega, et tekivad sellised projektid ja viiakse ellu sellised projektid, mis äh, edendavad majandust, äh, mille tulemuseks on siis lõpuks see, et äh, töökohad jäävad alles või et luuakse uusi töökohti. ja nüüd ma tulen tagasi teie küsimuse e-, esimese poole juurde. vahendite üle teostatakse kontrolli. Teil on kindlasti meeldiv võimalus kord aastas, ma ei tea, kas teie isiklikult või teie fraktsiooni kolleegid äh, Äh, saavad tegeleda eelarve täitmise heakskiitmisega. Euroopa Liidu erinevad teenistused äh, ja ametid, ähm, neid kontrollib üks kord aastas Euroopa Kontrollikoda, koostatakse vastav rapor, vastavad raportid, see puudutab ka naabruspoliitika vahendeid ja vigade määr on äh, veidi suurem kui ähm, kui heakspeetav äh, vigade määr, sellega me rahul olla ei saa, aga see näitab, et põhimõtteliselt äh, on tegelikult asjadega siiski kõik korras ja me üritame äh, mõningates valdkondades arvesse võtta tehtud märkusi ning mis puudutab vahendite programm, programmeerimist, vahendite kavandamist erinevates riikides, siis see on märkimisvääral, väärsel selles ulatuses seotud ka strateegilise dialoogi tulemustega ja vahekokkuvõtetega. nii et äh, mul on hea meel juba praegu, et äh, teie omalt poolt annate omase panuse, et programm, programmi kujundamisse, aga ma saan teile kinnitada, et tuginedes oma kool, tööle regionaalvolinikuga, volinikuga, et ma võtan arvesse neid ko kogemusi ka järgnevas töös. proua Jäätemägi, palun. aitäh, ma tahaksin minna tagasi Ukraina ja raha juurde nagu me teame, siis Ukraina saab äh, finantstoetust vähemalt äh, üheteist miljardi euro ulatuses äh, tulevastel aastatel, see tuleb Euroopa Liidu eelarvest ja vastavatest institutsioonidest. ma tahaksin teilt küsida, kuidas teie ja kuidas Euroopa Liit tagab selle, et finantsabi kasutatakse Ukrainas hea tava kohaselt, nii et ähm, audiitoritel ei peaks olema hiljem mingisuguseid märkuseid, aitäh. selle kohta mul mingisugust garantiid ei ole, aga taaskord tahaksin teile kinnitada, et teil on õigus, see üksteist koma seitse miljardit eurot on ette nähtud paariks aastaks see ei tule mitte ainult Euroopa institutsioonidest, aga ka Maailmapangalt ja mujalt, ehk siis tegemist on äh, selles erinevate vahendite, allikate kombinatsiooniga ja igaüks neist äh, doonoritest kasub oma, kasutab oma vahendeid selleks, et äh, kontrollida ja jälgida seda, kuidas nende panust on kasutatud ning sama käib ka raha kohta, mida äh, kasu, mis tuleb Euroopa Liidu eelarveallikatest. meil on ka selleks oma vahendid olemas. Euroopa Liidu raha naabruskonna poliitikas on tavaliselt äh, otseselt kasutatud meie delegatsioonide kaudu, kes teevad koostööd organisatsioonide ja institutsioonidega koha peal, vahel on suunatud see ka läbi rahvusvaheliste organisatsioonide. ehk siis tegemist on väga kogenud meetoditega, aga mis puudutab äh, Ida-Ukraina ülesehitust, siis äh, see on uus väljakutse, peame vaatama, kuidas seda korraldada, aitäh. härra Austrevitšus. suur tänu, äh, esimees härra Haan selle eh, Te olete saanud väga ajaloolise strateegilise vastutuse, kunagi varem ei ole Euroopa Liidu naabrus olnud eh, nii heitlik ja muutlik. Eh, praegune volinik on teinud suurepärast tööd selleks, et idapartnerlust viia konkreetsete tulemusteni, lähtudes ideedest sealhulgas vabakaubanduslepeteni. Teie, kui teie amet teid ametisse kinnitatakse, siis mis võiks olla need asjad, mida te soovite saavutada selleks, et idapartnerlust edendada? ning praegused suhted ähm, Venemaaga on äh, väga keerulised. Vene eliit on Kremli müüride vahele surutud, mida te teete selleks, et vabaühendusi koha peal vabastada ja tavainimeste kaitset esile tuua, aitäh. härra Haan, eh, mis puudutab esimest küsimust, eh, laienemise ettevalmistamisel kandidaatriikidega tegutseme me sellisel viisil, et peale Äh, peale minu ametikohalt lahkumist võib äh, juba näha võib-olla mingeid edusamme. aga ma arvan, et ühe või teise äh, mitteeksisteerivate läbirääkimiste blokeerimine oleks juba väga suur samm. me oleme paar aastakümmet tagasi õppinud, et väike samm võib olla suur samm inimkonnale äh, ja võib-olla sellest piisab selle riigi saavutusteks, ehk siis kui te suudate midagi ära teha endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis, siis võib-olla õnnestub meil midagi saavutada ka Bosnia-Hertsegoviinas, Serbia, Kosovo puhul või ka Türgi puhul. ja ma arvan, et see oleks juba hinnatav tulemus. nüüd, mis puudutab Venemaad jällegi leian, et väga oluline on kontakti hoida vastastikku info vahetamise kanalid lahti hoida. me peame oma Vene kolleegidele näitama, et naabruspoliitika on midagi, mis ei ohusta Venemaad see peaks olema kasulik kõigile osapooltele, kui me suudame meie suhteid parendada ja see suhe peaks lähtuma usaldusest, mitte äh, negatiivsetest teguritest. ja loodan, et saan sellesse panustada, teen kõik, mis võimalik selles valdkonnas. suur tänu! järgmisena härra Naar. Eh, Senor Han, mire usted tras el oasis árido. aitäh, härra Haan. on eh, oaase ja on kõrbesid ja tahaksin rääkida nüüd Türgist ja läbirääkimistest, mis ei viinud mitte kuskile läbirääkimisi peeti aastaid ja siis mida see siis nüüd tähendab, kas Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik ja kas te arvate, et on võimalik ka mingeid konkreetseid peatükke sulgeda, et seda protsessi lõpetada ja kas te arvate, et võttes arvesse seda tõsiasja, et me oleme läbirääkimised peatanud, kas äh, Te arvate, et Türgi muudab oma arengusuunda, kas äh, nad orienteeruvad ümber näiteks äh, Kesk-Aasiale või Lähis-Idale või Vene huvidele? Also, ich bin ein Pragmatiker. Rahan, ma olen pragmaatik. ja ma arvan, et Türgi on meie jaoks oluline partner ja Türgi jaoks oleme kaugeltki kõige olulisem partner. meie kaubanduse maht on sada kakskümmend miljardit eurot aastas, kolm neljandikku või neli viiendikku äh, välisinvesteeringutest Türgis on pärit Euroopa Liidust. nii et äh, Türgil on ja tal peab olema huvi selle vastu, et äh, tal oleksid äh, tulevikku suunatud ja head suhted Euroopa Liiduga. teisalt on meil äh, läbirääkimiste raamistik, nagu te teate, ja läbirääkimiste tulemus on lahtine, mis puudutab tulemust liitumist. selline on praegu nõukogu otsus ja sellest pean ma kinni pidama ma kindlasti jälgin arenguid äh, varasema Austria teadusministrina, mäletan ma, et äh, need peatükid, mis äh, toona avati, et neist on esialgu su-, suletud teaduse peatükk, aga see, seda tehti aastaid tagasi, nii et oluline on, et me ei jätkaks kõnelusi. aga täna on juba ka korduvalt öeldud, et eriti just põhiõiguste tagamine ühiskonnas, Türgi ühiskonnas äh, olema asi, millele Euroopa Liit pöörab erilist tähelepanu. ja kas te kommenteeriksite palun ka Vene-Türgi telge? In his foreign policy objective admission letter Mr Juncker härra Rados, Äh, härra Juncker oma motivatsioonikirjas kirjeldas, et äh, vaja on äh, pausi, viie aast-, vähemalt viieaastast pausi liitumistes, see ei hea, ei ole hea, kui nähakse ette selline piirang teie portfelli osas. küsimus on aga, et kuidas teie sellesse suhtute? Balkani riigid on ju Euroopa Liidu läheduses, neil on viis, viie Euroopa Liidu riigiga ühised piirid, need kuus riiki on äh, üksteisega lähemalt seotud kui senised riikide rühmad. mida teie arvate, milline peaks, millised peaksid olema koordineeritud meetmed, kui tegemist on Lääne-Balkaniga? to treat and to negotiate individually. I think in order to, to have ma arvan, et äh, selleks, et äh, selles piirkonnas ähm, edasi äh, jõuda, saaksime ära kasutada ka oma kogemusi regionaalpoliitika volinikuna. seal ma sain päris palju kogemusi niinimetatud makro regioonide strateegiatest, meil on Donau strateegia olemas juba ning Aadria äh, merestrateegia hakkab ka valmis saama. ning äh, selles Aadria-Ioonia mere äh, Äh, strateegias osalevad peaaegu kõik kandidaatriigid samuti. niisiis, minu eesmärk on suurendada regionaalset koostööd nende äh, riikidega, aga ka selle regiooni sees. sest äh, see öö, süsteem ei piirdu ju ainult nende riikide piiridega, vaid neil on tihedad suhted ka näiteks Kreekaga, Horvaatiaga ja me peame mõtlema, kuidas me seda piirkonna saame edasi arendada, see on oluline, vajalik äh, panus äh, sealse olukorra parandamisesse. Κύριε Χάνς, η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκληση στον εκδημοκρατισμό και σεβασμό στα ανθρώπινα... Suur tänu, härra Haan. Inimõiguste kaitse ja demokratiseerimise nimel on Euroopa Liit Vahemere piirkonnas kaua tegutsenud, aga nüüd võib näha, et tuhanded tsiviilisikud hukkuvad või peavad põgenema kodudest kas Iraagis või Süürias ja ka Liibüas. samas olid meil assotsiatsioonilepingud okupee-, okupatsioonivõimudega, mis ei austanud absoluutselt meie põhiõigusi ega ka universaalset põhiõiguste deklaratsiooni ega ÜRO hartat. pidades silma nüüd teie pädevust ning seda, et te peate koostööd tegema ka kõrge esindajaga, siis mida teha selleks, et need okupatsioonijõud nagu Iisrael ja Maroko äh, muudaksid oma seisukohti ning kas me öö, ähm, näeme, et rakendatakse ka artiklit kaks assotsiatsioonileppest ehk suhete peatamist. Euroopa äh, liit Maroko küsimuses, ma eeldan, et te siin viitate Lääne-Sahara mm, konfliktile ähm, või siis ka asunduste poliitikale, et meil on selged äh, otsused, millele me oma töös tugineme et kui tegemist on Lääne-Saharaga, siis äh, seal on ka ÜRO selge mandaat, selle küsimusega on tegeldud ning äh, Euroopa Liidu poolt peame me neid püüdlusi toetama, kui võimalik, siis edendama, aga ma arvan, et ei ole mingit mõtet äh, sellel, kui erinevad, erinevad isikud ürinevad, üritavad seal äh, mängu sekkuda, vaid äh, me peaksime toetama neid, kes seal äh, piirkonnas tegutsevad ja kui meie panus on vajalik, siis me kindlasti ei kõhkle seda andmast. Κυρία Επίτροπε, σας χαιρετώ. Υποθέτω ξέρετε ότι εσείς και εγώ και... Aitäh. Teie ja ma eeldan, et kõik, eriti Euroopa kodanikud, teavad, et meie saame vabalt liikuda Euroopa Liidu sees ükskõik kuhu. ainult kurjategijad ei saa seda teha, aga mõningad Euroopa Liidu osad on sellised, kuhu teie või härra Juncker või minagi ei saa minna. ma räägin siin Famagusta linnast minge äh, sinna, minge Famagustasse. sest see külaskäik võib-olla aitab kaasa Küprose protsessi käimalükkamisele, kui te lähete Famagustasse, siis see oleks sõnum nii Euroopale kui ka Türgile, sest seal peab leidma ka probleemile lahenduse siis ei hakata selle öö, probleemi puhul silma kinni pigistama. aitäh, ähm, te ise oma viimase lausega ütlesite kõik ära, et ähm, praegu on kõnelused blokeeritud ja mis puudutab Famagustas äh, käimist, siis äh, diplomaatiline tegevus on minu jaoks äh, uus asi, ma ei tahaks äh, olla elevant portselanipoes, aga ma, ma loomulikult tahan saavutada tulemusi, ma pean asjaga tegelema, ekspertidega rääkima, aga hetkel on meil tõesti vaja uusi lahendusi. hetkel ma ei saa selle kohta väga palju öelda, ma ei saa mingit konkreetset panust anda praegu, aga ma meeleldi võtan teie märkust arvesse. Thank you, Mr. Chair. Mr. Hahn, let me thank you for your clearly stated suur tänu, härra esimees, härra Haan. tahaksin tänada teid, et te rõhutasite äh, vajadust olukorda põhimõtteliselt muuta, eriti meie naabruskonnas. Te rõhutasite ka tingimuslikkust ning seda, et me peame äh, ühisemalt äh, rohkem tegutsema. Vilniuse tippkohtumine üt-, näitas, et nimelt suunatakse selle piirkonna riike justkui konflikti Äh, Venemaa ja Euroopa Liidu vahel, et nad peavad justkui valima ühe või teise. see on poliitiline ja majanduslik öö, äh, oht kõigi jaoks. pidevalt öö, äh, süvendatakse konflikte ühiskonna sees. niisiis, mida te soovite ette võtta, et see konfliktispiraal lõpeks, milliseid muutusi soovite te sisse viia öö, Äh, naabruspoliitikasse, et need huvid tasakaalustuks ja äh, kas te soovite äh, ka sealsete kodanikuühiskonna esindajatega läbi rääkida selles, et nad soovivad kahe tuhande kahekümnendaks aastaks liikmeks saada? nii palju kui võimalik äh, Äh, üritan ma neid riike võimalikult kiiresti külastada ning Moldova ja Kišinau on loomulikult äh, prioriteetseks äh, kohaks, eriti võttes arvesse valimisi novembris. ning tõesti, asi sõltub vastavatest riikidest ja nende riikide elanikest, et kuidas nad tahavad oma tulevikku näha millisena nad tahavad äh, kujundada oma suhteid Euroopa Liiduga, seal on erinevaid võimalusi, erinevaid lahendusi. me ei saa väita, et äh, Euroopa Liit äh, ajab ekspansionistlikku poliitikat, vaid me oleme valmis oma naaberriikidega omama mõistlikke sidemeid ja need, kes soovivad äh, Euroopa Liidu suunas liikuda, tahame me toetada, aga tegemist on iga riigi ja riigi elanikkonna suveräänse otsusega langetada selline otsus. ma arvan, et ka Vene poolel on olemas valmisolek asju nii näha ja ma ei arva, et me, et tegemist oleks vastasseisuga, vaid see peaks olema meie kõigi huvides, muuhulgas ka Venemaa huvides. et sel, nendes piirkondades valitseks jõukus, vabadus, inimõigused, demokraatia, mis on äh, kõige selle aluseks, et äh, õnnelikud inimesed saaksid äh, paremini elada oma elu ja suurendada oma jõukust ning selliseid signaale tahan ma välja saata, et selline kooselu on võimalik, et loodetavasti lõpptulemusena saame hakkama ilma sanktsioonideta, aga kui see on vajalik, siis me ei tohi sanktsioonide võtmisest tagasi põrkuda sest äh, asi ei tohi nii olla, et territoriaalse suveräänsuse rikkumist lihtsalt aktsepteeritakse. ning ma loodan, et me jõuame jälle sellisele tasandile, sellisele diskussiooni tasandile, kus äh, on äh, võimalik edasine areng ilma sanktsioonideta. proua Harms, härra Haan olukord Ida-Ukrainas ei võimalda meil eriti roosilisi lootusi, äh, vaid äh, tegemist on tõenäoliselt sellise külmutatud konfliktiga, nagu me tunneme äh, Transnistriast, Osseetiast ja Abhaasiast kuidas teie sellesse suhtute, mida peaks Euroopa Liit tegema, kuidas näete teie sanktsioonide jätkamist, te rääkisite piirkonna taasülesehitamisest, millised on raamtingimused, mis sellele peaksid kehtima ning minu teine küsimus puudutab korruptsioonivastast võitlust ning õigusriiklust Ukrainas. see oli ilmselt Euro-, Euromaidani kõige suurem soov lisaks vabadusele, demokraatiale, mis on need asjad, mida me oleme teinud teistes üleminekuriikides, mida me saame nii olulist soovi arvesse võttes paremini teha selleks, et mm, Ukrainas paremini tegutseda? härra Haan, ma arvan, et Ida-Ukraina küsimuses on asjad suhteliselt selged tegemist on territoriaalse, Ukraina territoriaalse terviklikkuse tagamisega. ka president Porošenko on tulnud välja omapoolsete ettepanekutega. oli ole-, oli, toimus Minski äh, läbirääkimisvoor ning kokkuvõttes loodetavasti oleme õigel teel kindlasti on olukord veel üsnagi ebastabiilne ja ebakindel, seda relvarahu tihtipeale rikutakse. ma olen lootusrikas, et selle kolmekümne kilomeetri laiuse koridori loomine annab panuse ähm, jätkusuutlikule rahule, aga meie jaoks eurooplastena ei saa olla mingisugust vahevarianti, niikaua kuni ei ole tagatud Ukraina territoriaalne terviklikkus, ei saa teha järeleandmisi Venemaale. aga ma loodan, et lä-, kõnelused jõuavad lõpuks äh, meid rahuldavate tulemusteni ning äh, ma arvan, et äh, see, mida Porošenko viimasel ajal on öelnud, et soovitakse Ukrainat lähendada Euroopa Liidule ja sel eesmärgil soovitakse ka vastavaid reforme läbi viia. ma arvan, et äh, see läheb kõik õiges suunas ja ma täna juba ütlesin, et kõige tugevam surve, mida Euroopa Liit saab avaldada, on see, kui rahvas ja mitte rahvasriikides, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriikides, kui nemad soovivad Euroopa Liidule läheneda, siis nad peavad esmalt täitma teatud tingimused ja need tingimused on äh, sellised, mida nõudsid äh, Maidanil äh, meelt avaldanud inimesed, demokraatia, läbipaistvus, õigusriik, korruptsioonivastane võitlus ja nii edasi. proua Lunatšek, aitäh. Rahan, ma tahaks rääkida samast asjast nagu härra Raados, tegemist on laienemisega, teie oma kirjas mm, ütlesite sama asja nagu härra Juncker, et järgmine viie aasta jooksul laienemist ei tule ning te ütlesite, et ähm, kodanikud peavad äh, veel seedima seda, et viimase kümne aasta jooksul on kolmteist uut riiki liitunud. minu jaoks rohelisena on tegemist üsna äh, Äh, ohtliku arenguga, see tähendaks de facto laienemise lõppu ning minu küsimus teile kõlab, kuidas te tahate tagada seda, et Euroopa Liidu kodanikud järgneval viiel aastal seediksid tõesti ära selle viimase kümne aasta sündmused, et me saaksime laienemist jätkata, sellepärast et eh, Balkanil toimuv laienemine on osa rahuprotsessist ja seda tuleb jätkata ning veel üks küsimus, mida te teeksite, kui Island praegu ütleks, et eh, me siiski tahame Euroopa Liiduga ühineda? Nad on praktiliselt õigustikku juba üle võtnud, mida te nende puhul te teeksite, kas nemad peaksid ka ootama? <laughs> härra Haan ma arvan, et sillast tuleb üle minna siis, kui sillani jõutud ollakse ning kui islandlased oma meelt muudavad, siis me näeme, kui kiiresti me saame edasi liikuda, sellepärast et isegi islandlastega on mõningaid probleeme, isegi kui nad on õigustiku üle võtnud, aga on probleeme põllumajandusega ja kalandusega ja elusloomadega nii et äh, seal on veel ka võimalust äh, kõnelusi jätkata. mis puudutab äh, seda seedimist, siis ähm, tõepoolest, see on üsna karm väljend, aga ma pean ütlema, mille üle me peame olema uhked ning ma olen pikalt töötanud majanduses kui mõni ettevõtete rühm kasvaks samal määral, kui meie oleme kasvanud nii lühikese aja jooksul, siis väga tõenäoliselt läheks asi viltu. kakskümmend aastat tagasi oli Euroopa Liidul kaksteist liikmesriiki, nüüd on meid kakskümmend kaheksa. ja muutunud on ka täielikult meie ülesehitus, Euroopa Liidu ülesehitus, kui ma nüüd võrdlen seda majanduses toimuvaga, siis äh, sellise olukorra kohta oleks äh, võinud äh, öelda, et see lõpeb pankrotiga. aga ausalt öeldes oleme meie saanud selle olukorraga hakkama üldjoontes asi toimub, toimib, isegi kui vahel on mõningaid probleeme. nii et see, mida me seni oleme ära teinud, see peaks tegema meid uh-, see peaks andma alust uhkuseks ja rahuloluks ja ähm, me peaksime olema kindlad, et me saame jär-, ka järgnevate laienemistega hakkama. aga teil on täiesti õigus, me tõesti peame ka oma rahvale ja ma näen äh, ka seda oma ülesandena, kui ma näen ka seda laienemisvoliniku ülesandena, et me valmistame ette ka oma rahvast, et kõik saaksid aru, et see on meie enda huvides, et Euroopa Liit äh, ka edaspidi laieneks. Uh, aitäh, härra esimees, härra volinik. me vist kõik oleme ühel meelel, et äh, pehme jõud on äh, Euroopa Liidul päris hea ning Euroopa Liit saab mängida olulist rolli kodanikuühiskonna edendamisel igas naaberriigis. aga teie kirjalikus vastuses ütlete te, et kodanikuühiskond peaks olema rohkem kaasatud ka suhetesse Euroopa Liiduga. see on küll tervitatav, aga kuidas te hindaksite, kuidas sellel rindel senini on läinud ning mida tuleks ette võtta, et olukord paraneks? sest äh, suures hulgas naaberriikides kodanikuühiskond äh, on väga kehvas olukorras, eriti näiteks Egiptuses, aga ka mujal. milline on teie hinnang äh, praeguse olukorra kohta ja kas te kavatsete valjuhäälsemalt neid inimesi naaberriikides kaitsta? eriti lõunapiirkonnas tuleks üle vaadata, mida on senini saavutatud Äh, kas, äh, millisel määral kodanikuühiskond eksisteerib. Egiptuses võeti vastu uus seadus, mis seda reguleerib ja me peame vaatama, milline saab selle mõju olema. rõhutaksin veel kord, et äh, mina kavatsen selle koha pealt palju sõna võtta, ma tõesti usun, et kodanikuühiskond peab olema kaasatud kui me räägime meie põhiõiguste kaitsest. ning kui meil ei ole mitmekesist kodanikuühiskonda, siis ei ole võimalik ka demokraatia. see on demokraatia eeltingimus. kodanikuühiskond peab olema väga mitmekesine ja ulatuslik seetõttu oleme megi osa eelarvest eraldanud just eraldi kodanikuühiskonna arendamiseks. samas peame me tõesti üle vaatama, kui kaugele me oleme praeguseks jõudnud, kus me saame midagi parandada läbi raha eraldamise kodanikuühiskonna esindajatele, selleks, et saavutada jätkusuutlikke tulemusi. minu arvates saab see olema ka osa sellest, mida Juncker minult palus ähm, naaberpoliitika asjus uh,. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees. minu küsimus puudutab Ukrainat. kas te isiklikult eelistate, et Ukraina mu-, saab täisliikmeks Euroopa Liidus või ütlete te meile, et te pole selle peale veel mõelnud ning te ei oska sellele seetõttu vastata? mina väidan, et need kuulamised on korraldatud selleks, et välja selgitada teie isiklik seisukoht ning ka komisjoni üldine seisukoht. oma varasemates vastustes ütlesite te justkui, et te olete vastu sellele, et ajutiselt lükati edasi Euroopa Liidu Ukraina assotsiatsioonilepingu ellurakendamine. kas mul jäi õige mulje või ma eksisin? ning lõpetuseks, võttes arvesse teie viimast, eelviimast vastust mis puudutas seda uute riik, liik, riikide liitumist. kas te ei arva mitte, et näiteks rikkad riigid nagu Norra ja Šveits ei taha liituda ning need, kes tahavad liituda, on väga-väga vaesed riigid, kes oleks suureks koormaks Euroopa Liidu maksumaksjatele? kas te olete natukenegi selle väitega nõus? Thank you we can share our <laughs> maybe we can change and I am sitting in the chair and it was a... Uh, no. jah, aitäh, võib-olla võime me kohad ära vahetada teiega. veel kord, mis puudutab Ukrainat, selle puhul ma olen üsna pragmaatiline. mõned meist on käinud Maidanil kohapeal, me kõik, ma eeldan, võime näha, et et enamusel ukrainlastest, mida väljendasid ka hiljutised valimised, et eda-, enamus ukrainlastest soovib olla lähemal Euroopa Liidule. me peaksime seda suhtumist toetama. praegusel hetkel rohkem selle kohta öelda ei saagi. veel kord, minu arvates president Porošenko oli väga realistlik, kui ta ütles, et isegi kui me soovime esitada avalduse liitumiseks, siis ka selleks on vaja suur hulk tingimusi kõigepealt täita. ja äh, järgmise viie aasta jooksul äh, tuleb kõigepealt täita mingisugune viiskümmend, kuuskümmend eeltingimust, et see avaldus esitada. seega me oleme sellest üsna kaugel. mitte ajaliselt ainult, vaid ka sisuliselt. teisalt on olemas selge soov, iha, kui nii võib öelda, läheneda Euroopa Liidule ning me ei tohiks olla sellele vastu Ah, see e, edasilükkamine, ma arvan, et see ei rahuldanud kedagi, aga e, tänu sellele saavutati ju relvarahu. To avoid casualities should be in our ja ohvrite vältimine peaks olema meie kõigi ühistes huvides. Eh, suur tänu, härra esimees. härra volinik, nagu teisedki meile on meelde tuletanud, siis Ukraina kriis tundub olevat tõmmanud Euroopa institutsioonide tähelepanu peaaegu täiesti idasse. Venemaaga tegeledes unustame me aga Araabia kevade järgsed lootused Vahemere riikides, mis on kahjuks hakanud nüüd kaduma. väga tõsine kriis on äh, tek-, puhkenud Liibüas ning Liibüa on just hea näide sellest, kuidas Euroopa Liit on oma naabruspoliitikas läbi kukkunud. tegeletakse tagajärgedega, aga mitte ennetamisega. Pole, ei tegutseta proaktiivselt. idakriis on loomulikult väga täh-, tõsine, aga kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on üritanud nii paljud immigrandid ka lõuna poolt põgeneda, et ka seda tuleb tõsiselt võtta, kuidas need kaks äh, naabruspoliitika mõõdet ikkagi tasakaalustada ning kuidas tagada see, et Euroopa Liit ei peaks äh, leidma mingisuguseid äh, ajutisi lahendusi iga kriisi puhul. Um, härra Haan, ma saan teile kinnitada, et me tegeleme ka lõunaga ja mitte ainult Araabia kevadega, vaid äh, me tõesti tegeleme intensiivselt sellega ja see väljendub ka selles, et äh, me, meil on olemas vajalik personal oma peadirektoraadis. ma ei saa praktiliselt midagi teha selleks, et äh, praegu on Euroopa avalikkus rohkem huvitatud idas toimuvast, aga ma saan öelda, et äh, komisjoni siseselt pöörame mõlemale piirkonnale võrdselt tähelepanu, see äh, on näha meie personalist ja rahalistest vahenditest, mis on eraldatud ning äh, ma ütlen, et kõiki raskusi arvesse võttes, mida me näeme lõunas ja mida ma ei taha ignoreerida, on olemas ka positiivsed näited, näiteks äh, mõtleme Tuneesia arengule või edusammudele, mida me näeme Marokos või arengule Jordaanias. me ei ole loomulikult jõudnud veel sinna, kuhu me tahaksime jõuda, aga areng näitab, et positiivsete tulemusteni jõudmine on võimalik, vaja on tegutseda järjekindlalt äh, ja Liibüas me oleme tõesti väga kaugel sellest ja me tõesti peame väga põhjalikult mõtlema, mida seal teha, aga veel kord, ma kinnitan teile, et komisjoni poolt äh, alustades minust endast ja kõigist äh, kaastöötajatest on olemas tähelepanu ka lõunapoolsetele riikidele um godātais komisārkungs. Godātais. proua Kriigula, lugupeetud volinik. ühtne Euroopa Liit ning äh, välispoliitika ning sanktsioonid äh, on avaldanud äh, ka e, erinevat mõju liikmesriikidele. solidaarsuse ülesnäitamine oleks päris oluline, võttes arvesse majanduslikke tagajärgi, võttes arvesse teie tulevast ametikohta ja portfelli, tahaksin küsida, et kas te võtate meetmeid selleks, et leevendada sanktsioonide negatiivset majanduslikku mõju Euroopa Liidu idapiiridel, ida, idapiiril või äh, on teil võib-olla mingeid uusi instrumente, kuidas oleks võimalik aidata neid Euroopa Liidu liikmesriike, ähm, kellel on äh, seonduvaid majandusprobleeme? Äh, raha on. kui mind ametisse kinnitatakse, siis ei ole tegemist asjaga, mis oleks minu pädevusvaldkonnas, aga me oleme juba praeguses komisjonis rääkinud sellest, rääkinud võimalikust äh, põllumajandusabist, ma olen äh, näinud ka seda, et võib, et oli ka väga palju taotlusi ja kõiki neid ei olnud võimalik rahuldada. aga kui on äh, tõesti tegemist tõendatava mõjuga, olulise mõjuga, siis on vaja selle küsimusega tegeleda aga tegemist on kogu komisjoni puudutava teemaga ja loomulikult ka neid liikmesriike puudutava teemaga, kes äh, peavad selle küsimusega tegelema. I don't have, oh sorry. Uh, Mr Commissioner, flying here in the airport I have härra volinik, lennat-, kui ma lendasin siia, siis olid kõik väravad lahti. kui me ütleme Putinile, et kolme aasta pärast võivad ukrainlased reisida vabalt Euroopa Liitu, kas see ei oleks siis selge sõnum, et me tahame ukrainlased Euroopa Liidu liikmeks saada? kui nüüd Türgi koputab meie uksele, siis siis äh, äh, Venemaa lihtsalt naerab meie üle ja naeruvääristab meid. kas ei oleks pigem mõistlik äh, Aleksandr Lukašenka ametist kõrvaldada ja demokraatia tuua Valgevenesse? võib-olla, siis ei tohiks unustada seda, et umbes seitsekümmend protsenti valgevenelastest hääletab selle poolt, et liituda Venemaaga ning Vene armee on siis Poola piiril. Ich äh, bin in der Politik nicht mit. härra Haan, ma ei tegele poliitikas sellega, et mis oleks, kui, vaid ma tegelen konkreetsete faktidega ja mina alati arvan, et tuleb inimestega rääkida. mina arvan, kuulun nende hulka, kes arvavad, et klaas on pooltäis, mitte pooltühi, ma arvan, et me peame probleeme lahendama, mitte uusi probleeme looma ning äh, sellest me peaksime juhinduma ja ma arvan, et me peame äh, kangekaelselt jätkama, järjekindlad olema ning ausalt öeldes Euroopa Liit on moraalselt nii tugev, et äh, me tõesti ei pea kellegi ees silmi maha pöörama ja lõpptulemusena teevad teised ennast naeruväärseks, mitte Euroopa Liit Eh, paldies priekšsēdētāji kungs, eh, godātais komisāra kandidāta kungs. Eh, lugupeetud härra Haan, ütleb härra Maminkis. Ma palun teilt konkreetset vastust. Kas ja millal pakutakse Gruusiale vastavaid lähenemisvõimalusi. sel-, ma küsin seda sellepärast, et äh, minu koduriik äh, Läti tegi läbi sarnase arengu. Gruusias äh, on tehtud läbi väga palju reforme, aga nad ei ole enam innustatud neid tegema, kui nad edasi ei liigu. ma hiljuti käisin Gruusias, kohtusin presidendi ja paljude opositsiooni esindajatega. Gruusia tõesti soovib saada konkreetseid vastuseid äh, oma liitumisperspektiivi kohta, ehkki tõepoolest võib-olla nende jaoks ei ole tegemist eriti lähedase tulevikuga, äkki te saaksite komisjoni seisukohta meile avaldada? härra Haan, ma ei saa siin asju väga lahku lüüa ja ma ei taha seda teha. Gruusia rahvas on selgelt soovi avaldanud meil on olemas vastavad kokkulepped, aga ka seal näete te ise, kui te seal kohal käite, et neil on vaja veel väga palju ära teha, eriti mis puudutab sõlt-, kohtusüsteemi sõltumatust, siis seal on mõningaid probleeme, millega tuleb väga kriitiliselt tegeleda tegemist on sellega, et vaja on tagada selline areng, et äh, kõiki koheldakse õiglaselt ja läbipaistvalt, et need pinged, mis seal ühiskonnas on, et äh, neid õnnestuks vähendada, sest äh, ka see on äärmiselt oluline aspekt, et me soovime, et me Gruusiat lähendame Euroopa Liidule ning me oleme esimesi samme teinud assotsieerimislepinguga ja vabakaubanduslepinguga. nüüd tuleb need ellu viia ja sellest äh, tuleneb kindlasti ka positiivne areng ja loodetavasti järgnevad siis ka täiendavad meetmed. aitäh, härra esimees. härra volinikukandidaat, räägin rumeenia keeles, esitan küsimuse rumeenia keeles, sest Moldova Vabariigi inimesed, kes seda kuulamist veebis vaatavad, meil on väga suured ootused. Moldova eh, eh, vabariigi inimesed eh, on valimistel selgelt toetanud inimesi, kes soovivad läbi viia edasisi reforme Euroopa Liidu teel, lootes saada kandidaatstaatust ning millalgi ka liituda Euroopaga. ning mul on ka küsimus Valgevenes, Musta mere strateegia kohta. kas te ei leia, et Musta mere strateegia võiks kaasa tuua kasu tervele selle piirkonna riikidele? viimane asi on kindlasti väga vajalik äh, täiendav meede, sellest ka räägitakse, kõrge esindajaga peame äh, koos selle teemaga tegelema, ka Moldova kohta käib sama, mis teiste riikide kohta, kus äh, rahvas on selgelt väljendanud, et nad soovivad läheneda Euroopa Liidule ma arvan, et me peame seda toetama. ja neid äh, sellel teel toetama. me oleme vastavaid meetmeid võtnud, Moldova on esimene riik, kellega meil on äh, viisavabadus äh, kehtestatud. tegemist on meetmetega, mis lähevad õiges suunas ning veel kord, ka Roomat ei ehitatud ühe päevaga ja see käib ka Euroopa riikide kohta, kes tahavad liit-, läheneda Euroopa Liidule, tuleb äh, edasi liikuda samm-sammu haavalt, äh, tegutseda järjekindlalt nendes riikides endis eelkõige ning ma arvan, et äh, valimised kolmekümnendal novembril saadavad välja signaali, et jätkatakse senist teed ning kui see signaal on äh, selge, siis äh, me loomulikult peaksime edaspidigi toetama neid sellel teel. härra Fleckenstein, viimase küsijana oma fraktsioonist tahaksin ma äh, täiendavaid küsimusi esitada selle kohta, millest me õigest, millest me aru ei saanud mida tähendab reshaping the, neib the neighborhood politik? Ähm, mis, mida see tähendab pärast äh, seda kolme-neli aastat, mis on toim-, mis naabruspoliitikas on toimunud? Te rääkisite sellest, mida teie olete Äh, kirja pannud ja mida äh, härra Juncker on kirja pannud, see kindlasti ei meeldi kõigile. kuidas on lugu nende riikidega, kus äh, läbirääkimisi ei ole isegi veel alanud, näiteks Albaania? Albaania kindlasti sooviks läbirääkimisi alustada võimalikult kiiresti ja ka Kosovo kellel ei ole veel sellist viisarežiimi, nagu nad äh, juba ammu peaksid omama. ning äh, koostöö kõrge esindajaga, me tahaksime konkreetsemalt teada, mida te tahate teha, me tahame, et te oleksite tugev volinik, et teil ei oleks lihtsalt vaatleja staatus, kui tegemist on näiteks äh, Vahemere või Küprose küsimustega. härra Haan, aitäh. ma arvan, et on oluline öelda et see, mida Stefan Füüle on seni teinud, väärib meie tunnustust. ei ole lihtne selles valdkonnas edusamme teha, ma tean, kui palju ta on reisinud, ma olen temaga koos olnud ja ta rääkis mulle, et ta käis just Albaanias, me Äh, istume kõrvuti tubades, nii et äh, kummaski, kummalgi meil ei ole head kohvi, nii et vahet pole, kus ruumis me istume. ja loomulikult äh, tuleb vaadata kriitiliselt asju, vaadata, kus on võimalik asju parandada ning kindlasti mängis Junckeri otsuse puhul mind vastava portfelli volinikuks määrata ka Äh, minu kogemus regionaalvolinikuna rolli, et ähm, ma kindlasti kavatsen kasutada neid kogemusi äh, ja äh, tugineda, kasutada samasugust tulemustele orienteeritud lähenemist, ma arvan, et seda saab kasutada ka Lääne-Balkani riikide puhul, mis kindlasti on suunatud siis hilisemale liitumisele ja sellega on just nimelt see niinimetatud reshaping ka seotud ning äh, naabruspoliitika puhul on ka võimalik väga palju saavutada konkreetsete projektide kaudu, eriti kui ma mõtlen nüüd lõunapoolsetele riikidele, väga paljude konkreetsete meetmetega on võimalik olukorda koha peal parandada ja see on just nimelt see, ähm, kus minu meelest on võimalik teha koostööd proua Mogheriniga, et poliitilise kontseptsiooni väljatöötamine ja selle toetamine konkreetsete meetmetega peab käima käsikäes. eile oli meil esimene ühine arutelu, me peame loomulikult seda koostööd veel lihvima, aga põhimõtteliselt liigume selles suunas, et me instrumente peame allatama poliitilistele eesmärkidele ning poliitika väljakujundamises peame me osalema mõlemad, sellepärast et me ju peame seda äh, edasi viima ja tahaksin teile meelde tuletada, et iga volinik omab häält, hääleõigust kolleegiumis ja seetõttu me peame kõik koostööd tegema ning välissuhete valdkonnas loomulikult tuleb vastavalt kujundada nii rahvusvahelist poliitikat kui naabruspoliitikat ning mis puudutab Albaaniat, siis tuleb äh, sõelumisraport ja ma loodan, et nõukogu siis äh, tugineb oma otsuses meie järeldustele ja Kosovo puhul mm, on äh, mõningaid tehnilisi küsimusi vaja veel lahendada. ma loodan, et uue valitsuse Äh, uue valitsuse äh, ametisse astumisega õnnestub neid probleeme lahendada. proua Teoharus. Äh, härra volinik, Euroopa Liit ühelt poolt kehtestas Venemaale väga ranged sanktsioonid ning teisalt äh, investeeris äh, miljoneid Türki, aga hoolimata sellest Türgi rikkus rahvusvahelist õigust, sellepärast et Türgi armee on, okupeerib kolmandiku Türgi, äh, Küprose saarest ning äh, nendes piirkondades ei ole enam kristlikke vähemusi, pidevalt ähvardatakse Küpros ning nõukogule on esitatud ka ametlik dokument, sellele ei ole veel reageeritud, kas te arvate, et see käitumine on äh, kooskõlas Euroopa Liidu liikmesriigi käitumisega, kas äh, selline kahe mm, erineva mõõdupuuga mõõtmine on asjakohane, kuidas on võimalik praktiliste meetmetega toetada seda, et et kaitstakse Euroopa äh, Liidu liikmesriiki sellise riigi eest, kes on selliseid äh, ähvardusi välja öelnud? härra Haan, me oleme korduvalt sellest rääkinud oluline on see, et kõik osapooled ühe laua taha toodaks. oma praegusest tegevusest tean ma Küprose olukorda väga hästi. mul on olnud ka meeldiv võimalus teha koostööd Küprose eesistujaga ning ma olen olnud seotud ka tür Türgis toimuvaga ning praegune olukord ei ole aktsepteeritav ning see on ka põhjus, miks äh, me läbirääkimistega edasi liikuda ei saa. ning Euroopa Liit ei saa seda aktsepteerida ning äh, seetõttu on tegemist kindlasti teemaga, mida läbirääkimistel Türgiga kindlasti äh, väga prioriteetseks peetakse. That's it herr präsident! panie komisarzu jest pan jednym z siedmiu komisarzy którzy powtórzą härra grzyb lugupeetud volinikukandidaat te olete üks seitsmest volinikust kes juba on olnud volinik Teil on kogemusi regionaalpoliitikaga ning ma tahaks küsida, et mil määral need regionaalpoliitikas saadud kogemused on kasulikud naabrus- ja laienemispoliitika volinikuna töötades kas äh, on võimalik rohkem rõhutada koostööd äh, piirkondade vahel või võime me oodata, et äh, koostöö VKI-dega on oluline, kas kasutatakse rohkem Euroopa Liidu väliseid rahastamisinstrumente ning tahaksin teada, milline on teine, teie arvamus, mis puudutab meie poliitiliste eesmärkide sidumist rahaliste eh, meetmetega naabrus- ja laienemispoliitika vallas? härra Haan, ma arvan, et minu kogemused, mis puudutavad programm planeerimist ja projektide ellurakendamist, võivad olla kasulikud ja nagu ma ütlesin, see on ka ilmselt olnud üks põhi, põhjuseid, miks äh, president Juncker äh, minu just selle töö jaoks välja valis. ning selles vaimus äh, üritan ma seda tööd ka teha, kui te mind ametisse kinnitate. ma üritan konkreetsete projektide kaudu edendada vastavate riikide arengut. minu eriliseks südameasjaks saab olema Euroopa Liidu nähtavuse parandamine kandidaatriikides või potentsiaalsetes kandidaatriikides, aga ka meie naabruses. ning äh, iseenesest ei ole see ju hea, et me anname kõige rohkem raha aga erinevad organisatsioonid äh, tegutsevad väga intensiivselt ja inimesed koha peal ei tea üldse, et väga suurel määral kasutatakse Euroopa Liidu raha. nii et see on minu jaoks äh, tõesti eriliseks südameasjaks, et äh, ma parandaks Euroopa maksumaksjate raha kasutamise nähtavust ja see on kindlasti ka panus sellesse, et me saavutaks oma poliitilised eesmärgid. proua Suitsa, palun. aitäh, mul on väga hea meel, et teile see portfell anti, härra Haan, sest enamus meie Äh, soovidest langevad selle valdkonna alla. see on väga oluline seoses Aadria mere, Jooni mere koridoriga. ma tean, et väga keeruline on ette näha, kui kiiresti edeneb selle koridori loomine nüüd äh, mind huvitaks, äh, mida teil on öelda Bosnia-Hertsegoviina kohta, millised on nende perspektiivid, kus võiks nemad olla viie aasta pärast? nüüd, mis puudutab meie suhteid Venemaaga, ilmselgelt on Ukraina olnud tõsine probleem Horvaatia peab senini toime tulema äh, inimestega, kes on nii-öelda kaduma läinud ja, ja ka kultuuripärandu küsimus on väga tähtis. proua Sotša, mm, tegemist on meie ülesandega me mõistame seda ja meil on selline kohustus ja mis puudutab Bosniat äh, Hertsegovi-, äh, Her-, Bosnia-Hertsegoviinat, siis äh, just nimelt need transpordiühendused, te teate seda paremini kui mina, kui te vaatate kaarti, siis on iseenesestmõistetav, et peavad olema mõistlikud transpordiühendused ja need tähendavad ka seda, et Bosnia-Hertsegoviina on osa Euroopast ja kaugemas tulevikus või lähemas tulevikus saab ta olla rohkem kui see, kui osa Euroopast. me peame inimesi ühendama sõna otseses mõttes ja selle alusel on kindlasti võimalik palju rohkemat ära teha. ja mina mõistan seda ühena oma esmastest ülesannetest, eriti just Lääne-Balkanil, et me konkreetsete tegevuste ja ühendamise kaudu anname panuse sellesse, et see piirkond areneks ja et erinevad riigid ühiselt areneks äh, selles suunas, et äh, neil oleks Euro Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv. proua äh, Manescu. proua Manescu, palun järgmiseks. suur tänu, esimees lugupeetud äh, volinikukandidaat, kõigepealt sooviksin teid äh, õnnitleda selle äh, ametikoha taotlemise osas ja ma mõistan neid argumente, mida ütlesite teie ja ka president Juncker, et te soovite laienemise ettevalmistusi jätkata. aga viie aasta jooksul laienemist ette näha ei ole aga mis nüüd puudutab Moldova, kui, kui äh, kaks tuhat neliteist aastaks on need eesmärgid täidetud, siis äh, ma mõistan, et teie poolt antud toetus äh, laienemisettevalmistuse osas Moldovale on ilmselge ja kas teie mandaadi ajal olete te nõus Moldova läbirääkimistel läbirääkimisi käsitlema, juhul kui on näha, et nad on valmis liitumiseks. kas tegemist ei ole sellise paketi lähenemiseni Moldova, Ukraina puhul ja kuidas te plaanite kõiki neid teemasid arvesse võtta? härra Aan, tõepoolest, äh, proua saadik, me äh, kohtleme kõiki riike individuaalselt ja mitte ainult ei aktsepteeri asju, vaid me toetame neid. aga veel kord, tegemist on äh, vastava riigi ja selle rahva suveräänse otsusega ning ma loodan, et kolmekümnendal novembril Moldova väga selgelt väljendab, mis suunas see reis peaks minema asi ei ole nii, et president Juncker ja mina soovime või et meil on mingi selline ähm, eesmärk, et läheb aega vähemalt viis aastat, vaid ähm, me loodetavasti mõlemad soovime seda, et et meil on selline olukord, et me oleme võtnud õppust minevikust, et kui mingist riigist saab äh, liikmesriik, siis esimesest äh, päevast alates äh, tegutsetakse vastavalt sellele, et liikmesriigil oleks sellest kasu. me teame ju Ru-, Rumeenia puhul, et oli palju probleeme näiteks ka struktuurifondidega ja nii edasi, tore oleks, kui äh, järgmised liikmesriigid ei peaks seda läbi tegema ning seetõttu äh, ongi oluline liitumine korralikult ette valmistada, et see oleks edukas. gratulaalok. härra Töökes, palun annak ismere. lugupeetud härra Haan, ma õnnitlen teid muuhulgas ka seetõttu, et järgneva viie aasta jooksul eeldatavalt liitumisi ei tule, aga siis loomulikult tekib küsimus, et mil määral on vahetu stiimul üldse olemas, kui tegemist on liitumisega, et kuidas me saame tulevikus liitumiskandidaatidele eh, stiimuleid anda, et nad eh, reforme jätkaksid ja et nad eh, inim-, põhiõigusi järgiks, et nad täidaks oma kohustusi, mis on seotud õigusriigi mm, küsimustega Euroopas on äärmiselt oluline see, et tagatakse äh, vähemuste õigused liikmesriikides ja ka kandidaatriikides Serbia, Ungari ja Rumeenia vähemused tahaksid autonoomiat nendes riikides. see on tegelikult ka stabiilsuse eelduseks nendes piirkondades. mida te kavatsete teha selleks, et tagada vähemuste autonoomia ja vähemuste õiguste austamine nendes piirkondades. härra Haan, lugupeetud saadik, tegemist on osaga meie läbirääkimistest, mida me peame nende riikidega ning äh, põhimõtteliselt äh, on see ära toodud äh, artiklis kaks, Lissaboni lepingu artiklis kaks, et meie põhiõiguste osaks on ka vähemuste kaitse ning seda tuleb tagada ning kogemus näitab, et vähemuste õiguste kaitse annab olulise panuse ühiskonna toimimisse ning seetõttu on mul kahju ja valus näha, et me peame avaldama survet, et asi nii oleks, see peaks olema iseenesestmõistetav, igal pool, kuhu me vaatame, me näeme äh, tõendeid selle kohta, et äh, vähemuste kaitse on oluline panus sellesse, et ühiskond oleks edukas ning ma loodan, et see sõnum jõuab äh, tõesti kõikjale kohale, aga seal, kuhu see kohale ei ole jõudnud, peame me oma panuse andma. ning veel kord, pal-, äh, ma kinnitan teile tõesti kõigile, et võttes arvesse meie liitumiskandidaate, teeme me oma tööd väga tõsiselt, aga meil on selge eesmärk, et me valmistame liit, iga uue liitumise niimoodi ette, et alates liitumise esimesest päevast ei ole uue riigi puhul tegemist mitte ainult lihtsalt liikmesriigiga, vaid täisliikmesriigiga ja see on ka vastava liituva riigi ja äh, riigi kodanike endi huvides nii et palun äh, ärge mõelge nende viie aasta peale, vaid otsustava tähtsusega on äh, tulemus ja ma olen veendunud, et äh, kui me viie aasta pärast uuesti kokku tuleme, siis oleme tõesti teinud suure sammu edasi ja me kõik loodetavasti saame olla rahul sellega ja et äh, selles tulerõngas, mis neid praegu ümbritseb, on suuri lünki ja see on isiklikult minu enda isiklik eesmärk, et see olukord tõesti selliselt kujuneks. härra volinik, teil on nüüd võimalus lõppsõnaks. aitäh, härra esimees. ma mõtlesin, et viimased laused juba viitasid äh, sellele, milline minu lõppsõna olema saab, ma tahaksin tänada kõiki väga äh, selle arutelu eest ja selle diskussioon, selle võimaluse eest, minu jaoks oli tegemist positiivse déjà vu kogemusega. esimene kord, äh, kui ma kuulamisel osalesin, siis jäi mulle mulje, et tegemist on vähem kuulamisega kui äh, mõttevahetusega, see on niimoodi ka ma mõistan meie ühist tööd, et me ühiselt äh, räägime asjadest ja jõuame positiivsete tulemusteni ja lahendusteni, mis äh, viivad meid edasi. mitte igal pool ei õnnestu meil äh, saavutada sajaprotsendilist kattuvust oma mõtetes, see on demokraatia tingimustes ka täiesti ebarealistlik, aga see ei ole iseenesest traagiline, otsustava tähtsusega on see, et me lähtuks sellest ühisest soovist midagi ära teha meie kodanike huvides ja hoolitseda selle eest, et Euroopa projekt edeneks, et Euroopa huvid ka tulevikus oleksid tagatud ja oleksid tagatud paremini ja et Euroopa huvide tagamise kaudu annaksime me panuse ka meie naabruses toimuvasse arengusse selle kaudu, et olukord meie naabruses muutub inimeste jaoks paremaks, turvalisemaks, perspektiivikamaks, selliseks tulevikuks, mis võimaldab eh, kodanikel jääda nendesse riikidesse ja omada tõesti paremaid väljavaateid oma laste ja lastelaste jaoks. ma soovin, et Euroopa Äh, no, Euroopa ja na-, Euroopa naabruse vahel toimuks ajude ringlus, et inimestel oleks vabalt võimalus äh, ringi liikuda, ise otsustada ja kasutada oma võimalusi just seal, kus neil äh, need võimalused olemas on. kui me järgneva viie aasta jooksul saame anda panuse sellesse, siis arvan ma, et oleme, et me oleme andnud väga olulise panuse meie ühisesse arengusse ning ma olen valmis äh, viis aastat pühendunult töötama selle projekti kallal ning äh, ma arvestan äh, teie toetusega sellele tööle, aitäh! aitäh, härra volinik! Te näete, et see komisjon on sõbralik komisjon, muidu te ei oleks saanud sellist sõbralikku aplausi aga te ilmselt kujutate ka ette, et aastate jooksul võime me olla ka mitte nii sõbralikud. isiklikult mina tõlgendan seda aplausi viitena meie hinnangule ning ma tänan teid selle eest, kuidas te asju kirjeldasite ja hin-, hinnanguid andsite. loomulikult ei ole kõik, kõigi, kõigega nõus, asi oleks ka halvasti, kui see nii oleks, aga ma arvan, et meil on head eeldused edukaks koostööks ning juhuks, kui me peaksime meeldiva kirja kirjutama, siis pakun ma teile head koostööd järgneva viie aasta jaoks. aitäh, et siia tulite. koordinaatorid kohtuvad ruumis neli kuu üks selleks, et arutada seda meeldivat kirja.